Guten Morgen, meine Damen und Herren. tere hommikust, daamid ja härrad. jätkame täiskogu osaistungjärguga olen saanud taotlused kahelt fraktsioonilt komisjonide liikmete nimetamise kohta. Need nimetamised avalikustatakse protokollis, kui keegi eh, protokolli avalikustamiseni proteste ei esita, on need nimetused eh, kinnitatud. nii järgmine päevakorrapunkt, selleks on ühine arutelu Euroopa patendi üle. meil on siin härra Rapkai raport ühtse patendikaitse loomise kohta ja härra Paldassaare raport ühtse patendikaitse kohta ning ka härra Leene raport, mis puudutab patendivaidluste lahendamise kohtusüsteemi. kõigepealt annan sõna härra Rapkaile neljaks minutiks, palun suur tänu, härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid, keda teid on siin nii palju, paar nädalat tagasi minu valimisringkonnas olin ma ühes väga innovatiivses väikeses ettevõttes ja oma esitluse ajal nad rääkisid ka, mit-, palju neil on patente see on nagu Pavlovi refleks minu puhul, kui keegi mainib sõna patent ja ma küsisin, et mida te arvate Euroopa Liidu patendist, ühtsest patendist ja ühtsest patendikaitsest ja täiesti spontaanselt vastasid nad mulle, et meil ei ole vaja seda äh, patendikaitset ei täna ega homme. meil oli seda patendikaitset vaja juba üleeile, meil on seda vaja väga palju, sellepärast et äh, patentide ühtne jaotamise süsteem on meil olemas, kuid ühtset patendikaitset meil ei ole ja seda patendikaitset ei ole meil vaja ei homme ega ka täna, vaid meil oli seda juba vaja eile probleemiks on aga kolleegid see, et pärast pikki arutelusid ühtse patendi üle ja ma arvan, et kolleeg Leene räägib sellest ka lähemalt, kogu selle küsimuse ajaloost, tuleb meil tunnistada, et oli üks institutsioon Euroopa Liidus, mis oleks jällegi asjad untsu keeranud. jällegi takistab äh, üks institutsioon kogu protsessi, selleks on nõukogu meil oli juba aasta tagasi tulemus, meil olid lühikesed, konstruktiivsed, tõhusad läbirääkimised, me töötasime välja Poola eesistumise ajal väikese paketi, kõik olid sellega nõus, me saime ka Poolalt eesistujamaana kinnituse, et nõukogu kinnitab tulemuse, nii nagu me olime läbirääkimistel äh, selle välja töötanud. kuid oli üks asi, millest oli puutu, nimelt patendi kohtu keskse koja asukoht nõukogus nad kokkuleppele ei jõudnud selle asukoha kohta, seal oli kolm riiki, mis soovisid saada asukohariigiks ja mis oli kompromissiks, kolm riiki saavadki asukohamaaks. nii et kui oleks, meil vedas isegi, et kaheksa riiki ei tahtnud olla asukohamaaks, sest siis oleks meil kaheksa erinevat asukohta. kuid probleemiks on see, et tingimuseks oli nüüd see, et selle patendimääruse kõige tähtsamad küsimused võeti välja, ilma et neid oleks asendatud siin on tegemist Euroopa Liidu õiguse rikkumisega. muide, nõukogu võtab vastu otsuse, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, ta soovib nimelt, et Euroopa Kohus jäetakse kogu menetlusest välja. kuulake veel kord, Euroopa Kohus peab hakkama äh,, ei tohi enam olla menetlusse kaasatud, nii nagu nõukogu seda soovib ja ka parlamendi kaasotsustusõigust piiratakse see oli meie jaoks punaseks jooneks. jah, nõukogu pidi ju nüüd kuidagi öö, oma seisukohta säilitama, sellepärast need artiklid välja visati. meile ei saa nõukogu mitte midagi ette kirjutada, kuid ministrite nõukogu jaoks on ülemkogu otsus pühaks lehmaks ja nemad tõesti käituvadki nii, nagu neile ette kirjutatakse kui me soovime siiski, et ka meie maine säiliks, ei saa me leppida nende artiklite väljavõtmisega, meil tuleb leida mingeid asendusklausleid. jah, ma siin praegusel hetkel olen küll nõukogu Ähm, poole kivisid äh, pildunud, kuid Küprost tuleb kiita, Küprose eesistujamaana sai selle kuuma kartuli, millega tuli tal siis midagi peale hakata, nii et me töötasime välja kompromissi. me jõudsime kompromissile, me saavutasime täpselt need punktid, mida me soovisime saavutada ja ma võin teile kinnitada, et lahendus ei ole kõige parem, kuid tegemist on lahendusega, millega me saame elada, sellepärast et need kolm punast rätikut, mis meie meie jaoks olid punased rätikud, kõrvaldati. nii et äh, mul on väga hea meel, et me jõudsime selle küsimusega lõpuni. suur tänu, kallis kolleeg! järgmisena saab neljaks minutiks sõna härra Baldassare, palun. suur tänu, härra juhataja. austatud härra volinik, kallid kolleegid tänasel hääletusel viime me lõpuni ühe projekti, millega on Euroopa tegelenud juba enam kui nelikümmend aastat. lõpuks ometi on lõpuk, on Euroopa Liidul tõhus kaitsesüsteem meie patentidele. süsteem, mis meil on käibel praegu, on väga keeruline, õiguskindlust ei taga ja mõnes mõttes on tegemist suisa novaatorlusele pandud maksuga kolmeteistkümnes liikmesriigis äh, kehtiv patent maksab praegu äh, tuhandeid eurosid. uus äh, süsteem annaks patendid, mis kehtuva, kehtivad üle terve Euroopa ja see maksaks ka tuhat kaheksasada eurot Euroopas maksavad äh, praegu patendi võtmised kuus-seitse äh, korda rohkem kui Ühendriikides või Jaapanis. ja kuivõrd meil ei ole ühtset äh, vaidluste vahe, vahendamise süsteemi, tuleb juriidiliste protsessidega käivitada kõikides liikmesriikides. ning see võib tuua liikmesriigiti erinevaid lahendusi, meil ei ole ju ühtset kodu, kohtupädevustki see kõik on äärmiselt negatiivselt mõjutanud Euroopa Liidu konkurentsivõimet seda sellepärast, et innovatsiooniga seotud tegevused äh, on äh, meil väga killustunud ja äärmiselt staatilised. arvestades neid negatiivseid tagajärgi, arvame meie, et ühtne süsteem aitaks kindlasti kulusid kärpida, sealhulgas ka tõlkekulusid umbes nelja kuu, kuni kuue tuhande euro võrra, aitaks äh, patente lihtsamini võtta ja äh, mina äh, raportöörina toetan seda, et äh, VKE-dele parandatakse juurdepääsu patendikaitsesüsteemidele. ma pean siin silmas ka <clears throat> konkreetseid meetmeid selle eesmärgi saavutamiseks. näiteks ette on nähtud võimalused, et tõlkeid võivad tellida väiksemad ettevõtted soodsama hinnaga kui nad tahavad esitada oma patendi mõnes muus keeles kui ametlik keel, nad saavad ka abi, kui äh, näiteks peaks juhtuma seda, et nende äh, toodetele, mille nad on võtnud patendi, äh, tuleb turule võltsinguid. ja samuti patendi uuendamine peab olema ka kohandatud VKE-de vajadustele ja lõpetuseks lõputu vaidlus keelekorralduse pärast ülemineku lahendus järgmiseks kümnendiks viib meid järk-järgult selleni, et ähm, patentide puhul hakatakse kasutama inglise keelt, aga jäetakse muidugi uks lahti teistele võimalustele. ja lõpetuseks lubage mul paari sõnaga kommenteerida seda kompromissi, mis me saavutasime ma arvan, et me peaksime rõhutama seda, kuidas on käitunud äh, nõukogu absoluutselt äh, vastutustundlik, tundetult Äh, ministrite nõukogu on selle viivituse taga olnud ja ainus äh, viis äh, praegu edasi liikuda on vältida igasugust institutsionaalset kähmlust, neid kähmlusi on meil niikuinii liiga palju. ja sellepärast otsustasime me siis minna kompromissile. see on lahendus, mis aitab tuua sisse ühtse patendikaitsesüsteemi kõikides liikmesriikides ja sellepärast see kompromiss nagu öeldud, äh, katab siis kõiki liikmesriike ning äh, rakendub seadusandlus kõikides osalevates liikmesriikides ühtemoodi. ma arvan, et kui me täna hääletusel võtame selle paketi vastu, siis me tagame patendikaitsesüsteemis kindlasti suurema õigusliku kindluse, me aitame kaasa VKE-dele, ja aitame kaasa ka novaatorlusele Euroopas ja see on ometigi meie konkurentsivõimele väga kasulik. suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena saab neljaks minutiks sõna härra Leene härra asepresident, lugupeetud daamid ja härrad, arutelud patendi üle tulevad juba tulenenud juba seitsmekümnendatest aastatest. juba toona nõuti, et meil Euroopa Liidus peaks olema ühine patendisüsteem. kahe tuhande esimesel aastal toonane volinik Bolkenstein töötas välja konkreetse ettepaneku patendimääruse kohta. see ettepanek äh, kukkus aga nõukogus eriarvamuste pärast läbi, eriti just sellepärast, et ei arvestatud patendi kasutajate ja ka patenditaotlejate huvidega, näiteks keeleküsimus illustreerib seda väga hästi. meil on väga palju patente praegusel hetkel inglise keeles ja kogu teadustöö toimub ka inglise keeles. selle kõrval mängivad veel kaks äh, suuremat keelt mingit rolli ja tegelikult ülejäänud keeltel pole mitte mingit rolli mängida. Bolkensteini esimene katse, nii nagu öeldud, kukkus läbi oma komisjoni, õiguskomisjoni esindajana juba minevikus olen käinud visiitidel erinevates riikides, ka Hiinas, ja te teate, millised lahkarvamused on Euroopa Liidul Hiinaga intu-, intellektuaalomandi kaitse üle. ja me pidime kogu aeg ära kuulama seda, selle, kuidas Hiina on maha jäänud, samal ajal patendi puhul oleme meie need, kes on maha jäänud, sest meil ei ole isegi mitte siseturul ühtset patenti. see on selge selge märk selle kohta, kui hädavajalik on probleemi kohene lahendamine. kolleeg Rapka juba ütles, et praegusel hetkel on meil patendisüsteem, mis on, soosib küll suuri ettevõtteid, rahvusvahelisi ettevõtteid, kuid ähm, teeb väga halvaks VKE-de olukorra. seda olukorda tuleb parandada, meil on vaja ühtset patendikaitset kogu Euroopa Liidus selleks, et ähm, negatiivseid äh, mõjusid VKE-dele vähendada või üldse kõrvaldada. see paketisüsteem äh, ei ole teiste institutsioonide jaoks väga suurt rolli mänginud. eelmise parlamendi ametiperioodi jooksul oli parlament see, mis sundis komisjoni tegelema patendiga. ja mul on väga hea meel, et volinik Barnier kasutas nüüd Lissaboni lepingust tulenevaid uusi sätteid selleks, et töötada välja uus patendikaitse ettepanek, mida on meil nüüd võimalik lõpuks äh, pärast pikki arutelusid arutada. tegemist on nüüd uue õigusliku alusega intellektuaalomandi kaitseks, meil on on võimalik ka tagada tugevdatud koostöö kaudu eh, lahendada ka keeleküsimus ja niimoodi tulla võimaliku lahenduseni ka patendiküsimuses Euroopa õigustiku raames see kohtusüsteem, mida mina peaksin siin esitlema ja mis on minu raporti sisuks, on küsimus, mis on Euroopa Liidu õigusraamistikust väljaspool. Te teate, et nõukogu nõudis Euroopa Kohtult ekspertarvamust ja Euroopa Kohus ütles, et nad ei soosi äh, keskset kohtusüsteemi Euroopa Liidu jaoks, vaid ta ütles, et meil peaks olema ähm, kohtualluvus, mis on riik, riikide ülene, nii nagu see on Beneluxi riikides, aga toimib äh, see kohus nagu riiklik kohus ja ma arvan, et need elemendid, mis Euroopa Kohus oma ekspertarvamuses välja tõi, et need äh, peaksid olema piisavalt arvestatud, isegi kui me täna kohtusüsteemi üle ei hääleta. selles valdkonnas, kus liikmesriikidel on pädevus on neil võimalik ka praeguse süsteemi kaudu äh, menetlust pidada, mitte aga teha seda kesksüsteemi kaudu mida ma veel soovin, on see, et need kaks riiki, mis ei soovi ühineda tugevdatud äh, koostööga, siiski mingil hetkel oma arvamust äh, muudavad ja liituvad kahekümne viie ülejäänud riikiga selleks, et meil oleks ka patendikaitse jaoks äh, ühisturg, me peame kasutama Lissaboni lepingu võimalusi, kuid oleks tore, kui kõik siiski kaasa teeksid. suur tänu! suur tänu, kallis kolleeg! järgmisena saab nõukogu nimel sõna härra Luka, palun. suur tänu, härra asepresident, austatud härra volinik, austatud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel täna osaleda tänasel kohtumisel ma tahan äh, teile öelda, et ähm, konkurentsi äh, nõukogu eilsel kohtumisel võtsid ministrid ühehäälselt vastu Euroopa patendimeetmed. see on tohutu samm edasi Euroopa Liidu jaoks. arvestades seda, et Euroopa patendisüsteem äh, Äh, ja selle ühtsus on aruteluks olnud juba tuhande üheksasaja kuuekümnendatel ja seitsmekümnendatel aastatel, kui Euroopa Liidul ei olnudki veel seda vormi, kui sellel on praegu. kõik olid nõus äh, eilsel kohtumisel sellega, et see uus süsteem annab väga olulise tõuke Euroopa konkurentsivõimele ja meie novaatorlikule tööstussektorile ja ühisturule. kuid öö, äh, tee siia oli pikk ja üsna tihti ka väga käänuline aga nüüd on lõpusirge näha ja ma tahaksin kõigepealt alustada sellest, et äh, tahaksin rõõmu tunda selle üle, et me oleme nüüd äh, valmis vastu võtma ühtse patendisüsteemi juriidiline raamistik selle süsteemi käimalükkamiseks äh, annab meile võimaluse mm, äh, pakkuda kõigile lihtne ja, ja odav juurdepääs äh, Euroopa patendile, mis kehtiks üle terve Euroopa. samas annab see võimaluse ka tõhusalt lahendada patendiga seotud vaidlused ühtne patendikaitsesüsteem näeb ette seda, et patendi võtmise kulud peaksid üle terve Euroopa Liidu äh, kaheksakümne protsendi võrra, võib-olla isegi rohkem vähenema. hinnangute kohaselt, mis on vägagi usaldusväärsed, äh, vähendab ühtne patent äh, keskmiseid kulusid ühe patendi kohta. peaks umbes kolmekümne kuuelt tuhandelt eurolt patendi maksumus nüüd laskuma kuhugi nelja tuhande seitsmesaja euro kanti. see on siis patentide puhul, mis kehtivad üle terve Euroopa ja see tähendab seda, et patentide hind on nüüd ka konkurentsivõimeline, võrreldes siis seda, kui palju peab maksma patendi eest meie peamiste partnerite ja konkurentide juures Ühendriikides ja Jaapanis see annab võimaluse ka sellega, et patendid on VKE-dele taskukohasemad sellegipoolest intellektuaalomandi õiguse kaitse peab käima käsikäes kaasaegse kohtusüsteemi ja moderniseeritud kohtusüsteemiga, selleks et tagada õiguslik kaitse kõikidele osapooltele. ja et äh, oleks ka võimalik kohtulahendid äh, muuta taskukohasemaks selleks, et ära kasutada ühtset patenti tema kõikide võimalustega, on meil vaja kindlasti eraldi kohtusüsteemi, mis tagaks selle, et patendid oleksid ka õiguslikult kaitstud ja et äh, äh, vaidluste lahendamise süsteem oleks ennetatav ja ühtne üle terve Euroopa. sellel eesmärgil on veebruaris järgmisel aastal äh, tulemas allakirjutamisele Ühendriikidega leping selleks, et luua eraldi kohtuinstants ehk siis patendikohus, mis ähm, tegeleks kohtuvaidlustega seoses Euroopa patendiga. Euroopa Parlament on olnud sama veendunud kui meiegi selleks, et tuua sisse kõrgekvaliteetne patendikaitsesüsteem ja ka selline süsteem, mida inimesed saaksid endale lubada. sellest on kindlasti kasu kõige rohkem just VKE-dele ja ma tahaksin öelda tõesti, et mul on väga hea meel, et meie kaks institutsiooni on teinud niivõrd konstruktiivset koostööd antud küsimuses selleks, et saavutada see eesmärk. ma tahaksin eriti tänu avaldada parlamendi raportööridele, härra Rapkaile, härra Parda-, Paldassaarele ja härra Leenele. suur tänu teile tehtud töö eest raportöörina need kolm osa on kõik vältimatuks osaks tervikust. ma olen veendunud, et see pakett, mis täna on meil laual, kujutab endast õiguslikus mõttes ka tugevat ja vettpidavat teksti ja kus on ka kohtuvaidluste lahendamise süsteem välja joonistatud ma loodan, et kakskümmend seitse liikmesriigi, riiki leiavad võimaluse alla kirjutada sellele paketile. kahjuks oleme me pidanud edasi liikuma selles küsimuses äh, mitte koos kõikide liikmesriikidega, aga jõupingutused äh, muidugi kestavad selles osas, et kõik tuleksid kaasa. Euroopa patent on äärmiselt oluline meie konkurentsivõimele ja meil ei ole äh, praegu äh, vara jääda veel ootama. Need liikmesriigid, kes veel ei ole sellele ühtsele patendisüsteemile alla kirjutanud, ma loodan, saavad seda siiski teha üsna pea, suur tänu! suur tänu! järgmisena saab komisjoni nimel sõna volinik Barnier. suur tänu, äh, härra asepresident! nagu minister Luka ütles hetk tagasi, oleme peaaegu jõudnud väga pika tee lõpumeetriteni ja kõik eesistujad äh, on selle asjaga tegelenud väga-väga pingsalt viimase kahe aasta jooksul eriti ja Küpros eesistujariigina olnud erakordselt aktiivne selleks, et jõuda sellele lõpusirgele. Te ütlesite isegi, härra saadiku, tegemist on tegemist äh, nii nagu ütles härra Leene täiesti õigesti ja härra Rapkai ja härra Baldassare ka, et kogu selleks asjaks on läinud vaja äärmiselt palju kannatlikkust jaa, et tõesti, see on asi, mille puhul on mängus Euroopa üldhuvid. ja seega oleme kõik institutsioonid koos Euroopa Komisjoniga lõpuks jõudnud nii kaugele, et võime minna viimase äh, osa juurde ja seda ootavad meilt äh, ühisturul kõik tegutsevad ettevõtted kuuekümnendatel aastatel käivitati see arutelu, kuuekümnendatel, ja sellele järgnesid üks läbikukkumine teise järel. kahe tuhande kümnendal aastal avaldasin teie eest lood, avastasin teie ees lootust äh, et äh, kuivõrd ma ei saa olla esimene volinik, kes selle asjaga hakkab tegelema, loodetavasti saan olla viimane, kes selle asjaga peab tegelema. Teie raportöörid äh, rääkisid siin täna täiesti õiget juttu. Ameerikas esitati eelmisel aastal kakssada kaheksakümmend tuhat patendiavaldust ähm, äh,. Hiinas sada seitsekümmend kaks tuhat patenti ja meil Euroopas äh, kuuskümmend kaks tuhat. üks põhjuseid, äh, kuid mitte ainus muidugi, äh, on see, et kogu patendisüsteem on keeruline ja väga kallis ja täna oleme me jõudnud siis nelja suure öö, üheaegse saavutuseni nimelt ähm, patent, mis kehtib siis nüüd kahekümne viies liikmesriigis ja ma tahaksin öelda, nii nagu ütles ka eesistuja, et uks on jäetud lahti kõikidele mitte mingisugust diskrimineerimist ei ole ette nähtud ettevõtete suhtes, kes on siis asukohaga Itaalias või Hispaanias Äh, läbi tõlketeenuste on võimalik äh, patenti kasutada ka Hispaanias ja Itaalias ja ma arvan, et need äh, ühtsed jõupingutused, mida me teeme, või viivad selleni, et Itaalia ja Hispaania saavad sajaprotsendiliselt astuda meiega ühte paati. selle vahendi osas, mis on ühisturul äärmiselt oluline, vähemalt Euroopa Komisjoni poolt on küll kindlasti uks lahti. tegemist on ühtse patendiga Äh, see on kasulik kõikidele ettevõtetele ja suur tänu äh, muuseas ka Euroopa Patendiametile nende äh, koostöövalmiduse eest. härra Luka rääkis siin arvudest, rääkis sellest, et ähm, seitse või isegi kümme korda võib väheneda patendi hind ja see on nüüd küll väga suur samm edasi meie VKE-de jaoks ja nende konkurentsivõime toestamise jaoks. ja lõpetuseks äh, viimane osa nendest läbirääkimistest, sellele viitas ka kolleeg Rapkai, nimelt ähm, ühtne äh, vaidluste lahendamise süsteem, millega välditakse siis killustamist, killustumist. lisaks sellele äh, keelte kasutamine, äh, me öö, oleme lähtunud praegusest Patendiameti keelesüsteemist, aga öö, sellest hetkest, kui patent registreeritakse, on kõikides keeltes see patent kättesaadav, üleminekuperioodil, kui ootame, et automaattõlkesüsteemid paranevad, võivad esita-, võib esitada äh, patendi äh, ettevõtted ükskõik millises keeles äh,, Euroopa Liidu ametlikus keeles, ka itaalia ja hispaania keeles äh, ja et sellest saaksid kasu kõik ähm, äh, innova-, äh, leiutajad Euroopas me oleme jõudnud kompromissini, mul oleks meeldinud see, et me ei oleks pidanud minema äh, laiendatud koostöö või süvendatud koostöö meetmeteni, aga alusleping äh, võimaldab seda, me peame seda võimalust kasutama, nagu muud võimalust ei ole ja need viimased läbirääkimised, mis viisid meid selle lõpliku kompromissini, nii nagu ütlesid Rapka ja Aldo Paldassaare, olid pingelised, aga me oleme nüüd jõudnud sellise otsuseni, mis kindlasti toob kasu Euroopa konkurentsivõimele, töökohtade loomisele ja majanduse laiemalt. ja lõpetuseks ma tahaksin teid, saadikud, veel tänada selle eest, et kui te võtate vastu selle teksti, mis teile praegu on välja pakutud, panete te veel ühe kivi sellesse müüri, mida Euroopas on praegu vaja, äh, alusmüür äh, majanduskasvu taaskäivitamiseks, me esitasime üheskoos ühe ühisturuakti äh, üks ja kaks paketi juures viiskümmend viis ettepanekut, need on kõik konkreetsed ettepanekud, mis peaksid lihtsustama meie ettevõtete ja kodanike elu mida ma pean siin silmas, ma pean siin silmas ähm, kutsekvalifikatsiooni vastastikust tunnustamist, ma mõtlen äh, siin praegu läbipaistvust äh, pangandustasude osas, ähm, pea, elektronallkirja ja digitaalagendat ja loomulikult Euroopa patent, äh, mis on ilmselt kõige sümboolsem osa sellest nüüd on kõik need ettepanekud teie ja ministrite ees patendiga seoses, meie majandusel on seda vaja, meie tarbijatel on seda vaja, meie ettevõtetel on seda vaja ja seda on vaja ka kodanikel. Nad tahavad konkreetseid näiteid selle kohta, et me teeme ühis, ühis, ühiselt seda tööd ja et meil on vaja midagi eurooplaste heaks ära teha, suur tänu selle tähelepanu eest. suur tänu, härra volinik, järgmisena saab äh, tööstuskomisjoni nimel sõna härra Mesarus, kaheks minutiks, palun. aitäh, härra juhataja, kõigepealt tahaksin ma tänada volinikku ja kolme raportööri suurepärase koostöö eest, mida nad on üles näidanud ning suurepärase töö eest, mida nad on selle äärmiselt olulise äh, teemaga teinud. Euroopa Liit on fundamentaalselt innovatiivne ühiskond, kus me peame kaitsma intellektuaalomandit see, et luuakse ühtne patendikaitsesüsteem, äh, teenib seda eesmärki. Euroopa Liit on üritanud luua juba aastakümneid õiguslikku raamistikku, mis lihtsustaks ja tugevdaks Euroopa patendisüsteemi. me ei saa lihtsalt äh, seda otsuse, selle otsusega enam venitada, sest et äh, Euroopa teadus-arendustöö ning tööstus jäävad üha rohkem teistest maha uus süsteem vähendab Euroopa patendi kulusid, aga selleks, et tagada, et VKE-d sellest samuti kasu saaksid, peame me tegema vajalikud sammud. aga me ei räägi siin mitte ainult kulude vähendamisest. ühtne eh, patendikaitsesüsteem parandab eh, Euroopa ühisturu lõpuleviimist samuti. Euroopal muutub konkurentsivõimelisemaks eh, saab paremini parandada oma seisukohta ning parandada ka konkurentsivõimet rahvusvaheliselt. ettevõtted saavad kasutada kõike ühes kohas süsteemi selleks, et oma avaldusi esitada ning nad ei pea seda tegema liikmesriigiti. mul on kahju, et kaks liikmesriiki hetkel selle süsteemiga ei liitu, aga loodetavasti see laheneb tulevikus. ühtne Euroopa äh, patendikaitsesüsteem loob äh, ühesuguse patendiõiguse tõlgendamise ning sellega ka õiguskindluse. ja leian, et see süsteem on kindlasti kasulik VKE-dele ning ka äh, uutele tärkavatele innovatiivsetele ettevõtetele. Äh, kahju, et me ei ole suutnud leida ühtset kohta selle jaoks, aga tervitan ka seda kolme asukoha süsteemi, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg, järgmisena saab neljaks minutiks proua Reegner sõna, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud minister Luka ja lugupeetud äh, raportöörid. kõigepealt tahan teid kõiki õnnitleda kompromissi saavutamise puhul sest pärast seda, kui me panime paika ühise eesmärgi ühine patendikaitse, on meil nüüd võimalik pärast viitekümmet aastat lõpuks tulemusele jõuda. juba enne suvepuhkust arvasime me, et meil on ähm, kompromiss olemas paketi üle nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel. saime me siis aga ülemkogul teate, et nad on määruses kolm artiklit välja äh, võtnud ähm, samal ajal oli Euroopa Parlamendil kaasotsustusõigus, nii et me olime šokeeritud mainiti küll seda võimalust, kuid sellist lepingutest möödaminekut pole mina veel kunagi näinud, see on demokraatia mõttes väga-väga kahtlane, sellepärast et nõukogu ei ole seadusandlik organ Äh, ja nad läksid mööda seadusandlikest organitest, komisjonist ja parlamendist, võtsid välja määrusest artiklid kui komisjon kaitseb lepinguid, siis Euroopa Parlament on ilmselgelt demokraatia kaitsja. suur tänu raportöörile, kes kompromissitult võitlesid välja võetud artiklite uuesti sisseviimise eest jah, seadusandlikult ei ole me saavutanud ideaalset lahendust, kuid parlamendil õnnestus tagada, et Euroopa Kohus saab lõpuks hakata tõlgendama eelotsuste kaudu äh, erinevaid patendivaidlusi. ma tahan selle patendi kohtusüsteemi puhul toonitada, et äh, Äh, tõhus patendikaitse aitab just VKE-sid praegusel kriisi ajal. Neil on vähem bürokraatilisi tõkkeid, neil on võimalik äh, äh, igas liikmesriigis pöörduda kohtu poole. ühine patendikaitse saab toimida ainult ühise patendikohtusüsteemiga ning kõige kõrgemaks põhimõtteks on seejuures see, et patendikohus peab kinni Euroopa Liidu õigustikust ja järgib seda, mida Euroopa Kohus soovitas, et vastavalt eelotsustele eh, tehakse seda nii, nagu ütleb seda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kakssada kuuskümmend seitse tahan kutsuda kõiki tugevdatud koostöösse kaasatud liikmesriike mõtlema ka rahvusvaheliste lepingute peale, millega kaitsta ühist patendikaitset ja hoiatan liikmesriike selle eest, et nad ei hakkaks tugevdatud koostöö raames veel mingeid teisi tugevdatud koostöövorme leiutama. lõpetuseks tahan toonitada, kui tähtis on toetada innovatiivseid inimesi ja tagada nende leiutamine hüvitiste kaitse ja seda võimalikult väheste bürokraatlike tõketeta tõketega ja võimalikult väheste kuludega. meil ei piisa mitte ainult suurtest sõnadest, kui me ei taga piisavalt kaitset ja piisavat äh, toetust finantsvahendite näol. Herzlichen Dank, Frau Kollegin, wir kommen jetzt zu den suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna härra Strivka neljaks minutiks. suur aitäh, härra juhataja, härra volinik, härra minister, kallid kolleegid. tegemist on äärmiselt olulise päevaga, mis võtab kokku meie mitme kuu töö, mis on seotud ühtse patendikaitsesüsteemi loomisega Euroopa Liidus meie põhiliseks ülesandeks on äh, tegeleda asjaoluga, et Euroopa Liit ja meie ühisturg leiaksid oma õige koha äh, globaalses majanduses. kriisi ajal, kui äh, meil oleks vaja, et meie majandus oleks võimalikult modernne, et meil oleks uued töökohad, siis peame me võitlema nii ja selle kriisi nii majanduslike kui sotsiaalsete tagajärgedega ning äh, täna, kui Euroopa Liit valmistab ette äh, instrumente, mis neid eesmärke saavutavad, siis see on tõesti äärmiselt oluline. mul on hea meel, et me oleme saanud lõpule tööga sellise instrumendi üle, mis äh, aitab meil neid eesmärke saavutada, see sunnib meid olema innovatiivsem ja see panustab meie tuleviku innovatiivsusesse need tohutud kulud, mida me oleme minevikus näinud, endiselt säilivad, kulud, mis on äh, seotud igasuguste lahenduste patenteerimisega ja seetõttu paljud huvitavad mõtted, mis äh, võib-olla saaksid tugevdada Euroopa Liidu positsioone ülemaailmses kaubavahetuses, mis saaksid äh, tugevdada Euroopa Liitu tugeva tegijana turul, sellised lahendused on kuidagi jäänud sahtlipõhja loomulikult selline olukord on täiesti vastuvõetamatu. olen rääkinud paljude teadlaste ja uurijatega Poolas, kes ütlesid mulle, et nende jaoks ei tasu ära mingisuguste patentide taotlemine, sest äh, kulud on äh, nii suured ja kindlus, et nende leiutist ka teadus, äh, tööstuses kasutatakse, on minimaalne. seetõttu meie töö siin võib olukorda muuta. loomulikult oleksime me võinud selle tööga ühele poole saada varem ja see pidi ka juhtuma. võib ju öelda, et kuuekuune venitus, arvestades, et debatid on käinud aastakümneid ühtse patendisüsteemi üle, et selline kuuekuune venitus ei ole liiga palju, jah, tõsi, see ei ole eriti pikk aeg, aga kui ma mäletan, millise entusiasmiga me hakkasime tööle e, ühtse patendikaitse küsimuses Poola eesistumise ajal, siis e, on mul veidi kahju, et kuna nõukogu käitus ebakorrektselt, sest äh, tekkis segadus või tõusetus mingi argument, siis me pidime hakkama otsima kompromissi. see kompromiss oli tegelikult juba olemas. Äh, äh, tuleb vist tänada härra Cameroni ja meie Briti kolleege, sest neil tuli mõte muuta midagi selleks et äh, veidi paremini kaitsta mingisuguseid Briti huvisid. tahan veel kord tervitada seda, et meie töö on lõpule jõudmas, aga tahaksin siiski pöörata tähelepanu asjaolule, et me ei tohiks äh, enesega siin liiga rahule jääda, sest äh, kui me loome ühtse patendikaitse, siis on see eritribunali loomine võtmeelemendiks, aga nüüd me peaksime tagama ka selle, et patendiprotsess oleks mõistlik ja loogiline. Äh, äh, et ei ole mingeid takistusi, kui tahetakse äh, patenti saada ka näiteks tarkvaraga seotud leiutistele tahaksin tänada härra volinikku, minu kaasraportööri ning mul on väga hea meel, et see pikk protsess on nüüd jõudmas lõpule, aitäh. suur tänu, kallis kolleeg, järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel kolm minutit, härra Konverati, palun. aitäh, Rõõta, kallid kolleegid, oleme jõudmas äh, väga lähedale äh, väga olulisele tulemusele. ja see on oluline, kui me vaatame neid äh, riske, mis on tekkinud äh, komisjoni ettepaneku viimases staadiumis, äh, siis on olukord väga hea, me peame kindlasti tänama volinik Barnier'd sest seda küsimust on arutatud juba seitsmekümnendatest, siin on tulnud lahendada mitmeid õiguslikke punkte. me üritame saavutada ühtset süsteemi Euroopas ja see on äärmiselt oluline selleks, et meie majandust turgutada. see on oluline innovatsiooni, arengu ning ühisturu lõpuleviimise seisukohast ja seetõttu on meil väga hea meel näha, kui hästi parlament on läbirääkimisi pidanud, sest et kolmepoolsetest läbirääkimistest äh, on tõusetunud võimalus VKI-sid palju rohkem kaasata ja see on äh, meie tootmissüsteemi süda. Prantsuse, inglise äh, ja saksa keele küsimus on siin tõusetunud, inimesed on siin äh, uurinud erinevaid variante, arutanud asja üle ja seda isegi viimasel ajal ning see tekitab segadust paketi üleüldise tulemusega ning äh, varjab neid märkimisväärseid meetmeid, mis on kasutusele võetud äh, nende ettevõtete jaoks, äh, kes ei kasuta keeli, mis on üks nendest kolmest ja kõigest sellest tuleb tohutu lisaväärtus, parlament otsustas minevikus paketi üle hääletamise edasi lükata ja ütles, et nad ei ole rahul nõukogu tegevusega, seda me juba kuulsime ja siis äh, võeti kaks poliitilist otsust vastu selle, mitte, selleks, et mitte teha sellest institutsioonide vahelist võitlust, vaid üritada seda lahendada lepingute raamistikus. pärast äh, viite kuud saavutasime me kompromissi, mis äh, vastab õigusliku aluse nõuetele ning tekitab mingisuguse ühtse patendikaitse, sest äh, meil on olnud äh, takistusi sellise ühtse süsteemi tekitamisel. see, mis äh, äh, nõukogus juhtus, on ohtlik pretsedent seaduste väljatöötamisel Euroopas ja loodetavasti sellist asja enam ei juhtu. aga nüüd ma tõesti loodan, et me oleme saavutanud üleüldise lahenduse kulude osas, andmekaitse osas, et meil on äh, väiksem bürokraatia ja rohkem õiguskaitset. meie majanduse tootmissüsteem tõesti vajab kõrgekvaliteedilist kaitset ja ma arvan, et see on oluline süsteemile tervikuna, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg, järgmisena ALDE fraktsiooni nimel saab kolmeks minutiks sõna proua Wikström. härra juhataja, tõesti ainult äh, üks sõna võtab kokku selle, mida ma täna tunnen ja see on lõpuks ometi. lõpuks ometi on meil suutnud äh, äh, luua midagi sellist, mida Euroopa Liit ei ole suutnud äh, luua viimased nelikümmend aastat, ühtne patsiendikaitse äh,. me oleme, me, kuigi me teame, kuivõrd positiivselt mõjuks see patent äh, leiutajatele, ettevõtjatele, ülikoolidele, VKE-dele ja nii edasi on olnud eh, eh, pikk ja keerukas teekond ja eh, lõpuks pidime me kasutama tõhustatud koostööd kahekümne viielt, kahekümne seitsmelt liikmesriigilt kahekümne viiele selleks, et kokkulepet saavutada, aga tahaksin täna siiski rõhutada, et Äh, Itaalia ja Hispaania on küll jäänud hetkel, otsustanud hetkel välja jääda, aga uks on nende jaoks avatud, nii kui nad soovivad meiega liituda ja loodetavasti nad valivad selle ühtse tee tulevikku silmas pidades. tahaksin täna soojalt tänada volinik Barnier'd äh, tema pingutuste eest ning komisjoni pingutuste eest, need on olnud äh, pidevad pingutused ja koos komisjoniga on mul väga hea meel, et tema on just see, kes on suutnud äh, selle asja ühele poole saada. tahaksin tänada kolme parlamendi raportööri, härrasid äh, Rapkai, Baldassare ja Leene, kes on väga konstruktiivselt Euroopa Parlamendi tööd juhtinud ja mul on väga hea meel olnud äh, selles osaleda. liberaalide fraktsiooni nimel võin öelda, et alati on ilmselge, et me peame võitlema, olnud ilmselge, et me peame võitlema Euroopa patendi tuleviku nimel, mis annab meile ühise kaitse ja see peab olema eh, kombineeritud ühtse patendikohtuga, mis lahendab vaidlusküsimusi. tulevikus ei lähe eh, eh, Euroopa Liidus leiutise kaitsmine maksma kümme korda rohkem, kui seda teeks Ameerika Ühendriikides ja leiutaja väikses VKS ei pea mitmes liikmesriigis korraga kohtus käima selleks, et oma leiutist kaitsta, et meil on üks kohus ja üks äh, reeglistik. selle protsessi vältel on minu eesmärgiks olnud säilitada tasakaal Euroopa patendisüsteemis, samal ajal luues äh, süsteemi, kus ei oleks äh, mingit ülemäärast bürokraatiat ja ma arvan, et selles valdkonnas oleme me päris palju saavutanud. täna on ajalooline päev, nüüd me oleme paika pannud nurgakivi selleks, et tugevdada Euroopa ühisturgu et oleks võimalik äh, saavutada majanduskasvu ning heaolu meie liikmesriikides ja seda lähipäevadel, nädalatel, kuudel ja aastatel. see on äärmiselt oluline, sest et me peame julgema äh, vaadata Euroopa poole, mis on kriisist välja tulnud. Äh, ma ei ütle, et patent on selle lahendus, aga see on üks paljudest vahenditest, mis kindlasti su suurendab majanduskasvu ning heaolu tulevikus, aitäh! suur tänu, kolleeg! järgmisena saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna proua Lichtenberger kolmeks ja pooleks minutiks. suur tänu, kallid kolleegid, kui meie siin täna räägime nõndanimetatud Euroopa patendist, otsustab Euroopa Kohus kaebuse üle, mis puudutab äh, õiguslikku alust. see on küsimus, mida me oleme alati austanud, kuid täna me seda enam ei tee selgitan. ma olen alati võidelnud Euroopa patendi eest, mis on äh, mis pole kallis, millest lõikavad kasu VKE-d, millele kõigil on juurdepääs ja mis viib meid edasi. see, mis tänaseks on meie laudadele esitatud, ei vasta nendele kriteeriumitele kolleeg Rapkai rääkis juba selle patendi ajaloost ja tõesti, see ajalugu on olnud väga problemaatiline meil on erinevus selle kompromissi hindamises, mis on meile esitatud pärast seda, kui nõukogu selle määruse kõige tähtsamad artiklid välja võttis ja seda Cameroni soovil, seda tuleb ka väga selgelt välja öelda. see kompromiss, mis nüüd vastu võeti, koos rahvusvahelise kokkuleppega ei ole see, mis peaks olema Euroopa Parlament või mis loob, mis peaks olema Euroopa patent või mis loob Euroopa patendi. me anname praegusel hetkel kõik oma võimalused Euroopa patenti mõjutada käest ära. see on täiesti selge. isegi Euroopa Kohtul on ainult väga väikesed võimalused sekkuda, te teate väga täpselt, milline on eelotsuste menetlus. ma ei hakka siin seda täpsemalt selgitama. see selliste küsimuste puhul tuleb küsida ka järgmine küsimus. kelle jaoks on hea see, et kogu see määrus äh, selline on, nagu ta on. süsteem muutub veelgi keerulisemaks ja mis on keeruline, valmistab suuri muresid VKE-dele. suured ettevõtted võivad tõesti endale terve advokaatide karja palgata selleks, et äh, oma huvisid läbi suruda, VKE-del ei ole see võimalik. ja sellepärast pöördusid ka VKE-d meie poole ja ütlesid, palun ärge tehke seda sellisel kujul, see ei ole patent, mis meid aitab. teiseks ka suuremad ettevõtted ja kodanikuühiskonna esindajad on protesteerinud ja ütlevad, et see ei ole see, mida Euroopa majandusel on vaja. kulude küsimus. jah, patendi saamine võib muutuda küll odavamaks, kuid kohtukulud süsteemi keerukuse tõttu suurenevad ja see kahjustab veelgi rohkem VKE-sid majandusteadlased on selle mudeli tagasi lükanud, ka selle kompromissi, millele jõudi. siis patendi edasiarendamise kohta. Euroopa Patendiameti pat-, patentide andmine on olnud väga-väga piiripealne. ükskõik, kas me räägime siin äh, äh, elule antavat patenti äh,, tarkvarale antavat patenti, tüvirakkude patendi juhtumi peale mõelge ka. meil on väga vähe võimalusi äh, mõjutada seda, mida Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu tasandil on paika pannud. see ei ole selline Euroopa patent, mida mida me soovisime, sellepärast ei saa ma sellega nõustuda. ta ohustab seda, mida me peaksime tegelikult kaitsma. suur tänu! suur tänu, järgmisena saab ECR fraktsiooni nimel kaheks minutiks sõna härra Karim. Mr President, thank you härra asepresident, suur tänu, lubage kõigepealt tänada kolleege, raportööre ja volinik Barnier'd, kelle tööd selles küsimuses tuleb tunnustada ja see on väga tervitatav, et nad on võtnud juhi rolli. kolleegid, see on tõesti perfektne näide selle kohta, mis Euroopaga on viltu Äh, väga paljud äh, kogenumad äh, kolleegid räägivad mulle sellest, kuidas aastaid tagasi nõuti selliseid meetmeid, meie reageerime siis neljakümne aasta pärast. komisjonis, kui ma ütlesin, et me peaksime võib-olla esitama kompromissi, et Londonis oleks saksakeelne kohus, prantsusekeelne kohus, Münchenis ja inglisekeelne kohus Hispaanias ja Itaalias pidas nõukogu seda võimalikuks lahenduseks ja, ja tõsiseltvõetavaks ettepanekuks, nii see ei olnud mõeldud. meie innovaatoritel ja leiutajatel on seda meedet vaja, neil on vaja, et me tegutseksime selles ja paljudes teistes küsimustes kiiresti. Hiina hingab meile äh, kuklasse, milline on praegune olukord? Äh, mina vastutan äh, raportöörina Euroopa Liidu ja India vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste mm, eest ja räägin neile sellest, kuidas nemad peaksid võitlema äh, patendikaitse ja intellektuaalse omandi kaitse eest ja kui ma nüüd võrdlen seda, mida nemad on saavutanud seal ja mida oleme saavutanud mina, on mul ausalt öeldes kade tunne. me oleme jäänud nendest maha. milline on olukord Ühendriikides? Nemad on välja andnud kolm korda rohkem patente kui meie, Hiina kaks korda rohkem kui meie kui me vaatame äh, taotluste kasvu, siis ka selles osas on olukord ilmselge, Hiina, Jaapan ja Ameerika Ühendriigid äh, annavad kokku üheksakümmend kaheksa protsenti kogu patenditaotluste kasvust ei saa üle hinnata, kui tähtis äh, see meede on, see on ülioluline ja me peame reageerima praegusele olukorrale. vajadus on selge ja pakiline suur tänu, härra Karim, järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks kuue NGL fraktsiooni nimel sõna härra Maštalka. suur tänu, austatud härra asepresident, daamid ja härrad. ma tahaksin omalt poolt tänada raportööre nende töö eest, see töö kindlasti mitte ei olnud lihtne. seda täiustab äh, veel ka, äh, sellele kõigele viitab ka see, et me oleme üritanud asja lahendada kuuekümnendatest aastatest. vaatamata suurtele probleemidele keeleprobleemide ja kohtuvaidluste lahendamise osas on äh, suutnud kakskümmend viis liikmesriiki süvendatud koostöö najal asjaga edasi liikuda, see tähendab seda, et mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole sajaprotsendiliselt rahul olukorraga. aga sellegipoolest mina pean selle teksti vastuvõtmist suureks edusammuks ja lihtsustavaks sammuks antud valdkonnas. rõhutada tuleb ka finantsaspekte, kui need uued reeglid äh, rakenduvad, äh, siis äh, on kõikides alla kirjutanud riikides patendi võtmine nüüdsest äh, odavam ja ma loodan, et eesistujariik suudab oma mandaadi lõpuks selle asja formaliseerida, aga võib-olla tuleks ära oodata siiski mõistlikult ka Euroopa Kohtu lahend antud küsimuses, suur tänu. suur tänu, härra Maštalka ja nüüd järgmisena sõna EFT fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks härra Pattonile. suur tänu jällegi üks täiesti mõttetu ja soovimatu suveräänsuse üleandmine liikmesriikidelt äh, Euroopa Liitu. Euroopa Liidus on, Euro-, Ühendkuningriigis on äh, väga kõrgesti austatud äh, Äh, patendikohus äh, äh, ja nüüd on sattunud nende töö ohtu. patendispetsialistid on rõhutanud Ühendkuningriigis, et ei ole vaja selliseid muutusi meie jaoks ja on esitatud väga tõsiseid küsimusi seoses kohtuniku ametisse nimetamisega selles patendikohtus. selle asemel, et lahendatakse meritokraatia põhiselt ähm, kohtunike ametisse nimetamisel, lähtutakse nüüd sellest, et kõikidel liikmesriikidel on õigus ühele öö, kohtuniku kohale, väga paljudes liikmesriikides on aga väga vähe patendikohtunikke ja väga vähe patendieksperte ähm, kogenud äh, kohtunike seas ja nagu ikkagi äh, siin kojas tehakse nii, et käitutakse äh, suurettevõtete huvide kohaselt VKE-de arvelt. VKE-d surutakse kõrvale kulude ja ebamugavuse tõttu arvestades seda, et nad käima siis oma tööd kaitsmas Prantsusmaal ja Saksamaal, selle asemel, et kaitsta seda kohalikes kohtutes, öeldakse, et äh, selle kõigega kaasneb kokkuhoid. eksperdid nii ei arva, ühe hinnangu kohaselt kohtuvaidluste kulu äh, suureneb kolm korda, Ühendkuningriigi iseseisvuspartei äh, saadikud hääletavad selle meetme vastu suur tänu, härra Pätson. härra Pätson, kas te olete nõus härra Karimi poolse lisaküsimusega teile? härra Karim härra asepresident, suur tänu. härra Patten, see, mis te praegu ütlesite, on täielik jura. kas te võiksite mulle öelda, et see meede, mis on nelikümmend aastat olnud vormimisel, kas te olete kuni, kunagi käinud ühelgi komisjoni kohtumisel ja rääkinud oma seisukohtadest, mitte ükski teie erakonna inimene pole komisjonis käinud ja ka täna räägite siin äh, nii kõlaval häälel, see on täielik jura, mida te ajate härra Patten suur tänu, härra Karim. erinevalt teist äh, ei kaitse mina Euroopa Liitu äh, kogu rinnaga, aga äh, härra Jakin Pakenberg, kes on äh, Pariisi ja Müncheni advokatuuri liige ning Euroopa Komisjoni ekspertide grupi liige äh, Äh, patendi küsimusele kahe tuhande üheteistkümnendal aastal astud tagasi, on minu andmete aluseks mina. ei ole see mees, nagu teie olete, kes tahab, et selles kojas oleks pädevust rohkem ja rohkem, mina räägin asjadest, äh, mille aluseks on eksperdid ja mina tean, millest ma räägin härra Karim, see oleks kõik äh, siin väga huvitav, aga ma ei saa anda teile luba uueks sinise kaardi küsimuseks, aga andke mulle oma diskussioonidest edasistest kindlasti teada järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks härra Silstra. suur tänu, härra asepresident see ühtne patent on ähm, suurepärane mõte. automaatne patendikaitse mitmetes liikmesriikides, äh, patendikulude standardiseerimine ja vastastikune patentide tunnustamine on kõik teretulnud. mõte on alles jäänud, aga selle rakendamine on muudetud nii keeruliseks, et intellektuaalse omandi tegelik kaitse on minu meelest sattunud ohtu meile nüüd esitatakse juriidilises mõttes väga ähmane süsteem, mingisugune üleminekuperiood ja selle üleminekuperioodi pikkus on ka ebaselge ja selle ettepanekuga me ainult äh, tekitame ebakindlust ähm, juurde. ja ega see asi ei lähe äh, leiutajatele, väikestele ettevõtetele, äh, tärkavatele ettevõtetele sugugi lihtsamaks. kulud hoopis kasvavad, Pariisi ja Londoni uued asutused kindlasti ka lähevad üht koma teist maksma võib-olla oleks lahendus parem, kui Hispaania ja Itaalia oleksid selle asjaga liitunud Äh, selle asemel, äh, nad oleksid võinud selle eest, äh, et me neile kogu aeg sinna miljoneid saadame nende eelarvekulude katteks, meile vastu tulla. aga praegu Euroopa Liidus ei tunne liikmesriigid, et tegemist on ühendusega, kodanikud teavad, et nad, nende seisukohad ei ole esindatud ja ettevõtted ei näe, et nende seisukohad oleksid esindatud. kogu see liit on ainult ametnikele ja poliitikutele välja mõeldud, suur tänu! järgmisena saab sõna neljaks minutiks härra Lopez Isturis vaid. suur tänu, härra asepresident. nüüd oleme me juba mitu aastat äh, üritanud leida viisi, kuidas tuua sisse ühtne Euroopa patendisüsteem, äh, mille aluseks oleks siis patent, mis kehtib kõikides Euroopa liikmesriikides me oleme kõik äh, nõus ilmselt sellega, et heameelt tuleb tunda selle üle, et me oleme nii kaugele jõudnud ja et midagi tuuakse sisse tuuakse sisse süsteem, mis ei ole diskrimineeriv, millega arvestatakse ka rego-, regionaalse ühtekuuluvusega, tuleb tagada õiguskindlus kõikidele osapooltele ja see süsteem peab olema selline, mis võimaldab juurdepääsu VKE-dele ja toetab konkurentsivõime tõstmist Euroopa Liidus, kelle kõigega me oleme ilmselt nõus aga kui me nüüd vaatame seda õiguslikku süsteemi, siis äh, see tegelikult ei vasta nendele enda nõuetele, see on diskrimineeriv, läheb ühtekuuluvuse säteted vastu ja tekitab õiguslikku ebakindlust ja kaitseb ainult äh, teatavaid osapooli ja novaatorlikkust äh, ta kindlasti ei toeta. komisjon arvab, et see patendileping, mis seitsmekümnendal allkirjutati, on raiutud kivisse mitte ei kuula ära kõikide seisukohti. kohtu loomine, millel on mitu asukohta, ei ole ka väga hea mõte. ja Euroopa Parlament ei ole samuti valinud äh, mitte mingisugust muud lahendust kui valitsustevaheline koostöö äh, ja, ja see tegutsemine ei ole aluslepingute kohane mitte kõikidel ei ole juurdepääsu sellele kohtule, äh, Hispaanial ja Itaalial ei ole. Äh, kavatsused olid head, aga välja kukkus valesti. see aitab äh, suuri äh, jõukaid ettevõtteid, mitte väikseid ettevõtteid, eriti minu koduriigis üle. üle üheksakümne protsendi ettevõtetest Euroopas on ometigi ju VKE-d ja selliste sammudega astume me vaba konkurentsivõime vastu ja toetame monopole ja ei ole sugugi innovaatorluse ja ja selle toetamise poolt ja see ei pidurda ka sugugi kolmandate osapoolte võimalusi meie leiutajate väljamõeldisi äh, võltsida. see asi ei ole tasakaalus, see ei aita neid inimesi, ei kaitse neid inimesi, kes on võtnud patendi ega ei kaitse ka kolmandaid po-, osapooli. see toob kaasa siseturu killustamise. me oleme nüüd valinud äh, süvendatud koostöö äh, ja äh, kakskümmend viis liikmesriiki on valmis äh, selle kohtu äh, mõtte ratifitseerima ja nii see ilmselt läheb. aga kogu see asi muutub väga keeruliseks. juurdepääs on nüüd siis paljudele kohtutele. ja see on problemaatiline, see, et ühte ja sama kaasust arutab mitu kohust, ei tekita kindlasti õiguskindlust ja see määrus, mis praegu keskendub keeleküsimusele, ei ole ka piisavalt hästi sõnastatud mõnedel liikmesriikidel on võimalus siis äh, kogu menetlus läbida oma emakeeles, aga teised riigid peavad rääkima võõrkeeles, see on väga suur takistus ja see ei aita inimestel kaitsta oma patente piisavalt. nii et me oleme jõudnud nüüd sellise kompromissini ja kui me täna selle vastu võtame, siis me tegelikult äh, ütleme lahti tõelisest Euroopa äh, lahendusest, see ei ole Euroopa visioon, räägitakse siin kolmest kohtust, kolmest keelest Euroopas. ega see ei kata Euroopat mitte sugugi kogu see asi on äärmiselt äh, nõrkadel savijalgadel ja vaadake Max Plancki sihtasutuse seisukohta, nemad ütlevad, et astutakse praegu siin vähikäik ja äh, Euroopa patendikaitsele ja patendi kohtusüsteemile ei aita see aga mitte kuidagi, mitte kuidagi kaasa. me saavutame oma õige eesmärgi ainult siis, kui me käitume aluslepingute vaimus ja nõuame, et seda teevad ka teised. suur tänu, järgmisena saab kaheks minutiks sõna proua Keeringer de Ödenberg. Dziękuję panie przewodniczący. Po ponad 30 latach wydawać by się mogło nie... Suur tänu. Pärast äh, pikki läbirääkimisi oleme nägemas äh, finišikoridori ja kompromiss on laual selleks, et kaitsta meie leiutisi kahekümne viies liikmesriigis ning süsteemi lihtsustati võrreldes praegusega väga palju ja meil on võimalik kulusid kahandada kaheksakümne protsendi võrra. nii et meil on lõpuks olemas meede, millega me saame Euroopa Liidu konkurentsivõimet kaitsta. patendikulud on kümme korda suuremad Euroopa Liidus äh, võrreldes USA-ga ning äh, umbes kakskümmend viis tuhat on üldine kulu ja meil on võimalik äh, viiendiku võrra neid kulusid vähendada varem müüdi patente kõige rohkem pakkujale, sellepärast et äh, Euroopa Liidu ettevõtetel ei olnud võimalik patendi eest kaitsta. Euroopa Liit on praegusel hetkel välja töötanud meetme, mis on odavam ja ka turvalisem. mitte igal ettevõttel nüüd on igal ettevõttel võimalik ise otsustada, mis on nende jaoks parem, kas nad soovivad riiklikku patenti, kas nad soovivad Euroopa patenti, mis kehtib siis ühes või mitmes liikmesriigis, või nad soovivad seda ühtset patendikaitset, mille üle me täna räägime. sellest võidavad kõik, kaasa arvatud VKE-d, sellepärast et ka on meil on ette nähtud lihtsustused ka äh, VKE-de jaoks ja peale selle rahastatakse nende tõlkekulusid. ma leian, et äh, kompromiss on äh, hea kõikide jaoks. artiklid kuus kuni kaheksa pandi sisse institutsioonide vahelisse kokkuleppesse, meil on nüüd korralik äh, õigusloomeline tekst, äh, mis on järjepidev ja mis ei ole väga palju muudetud võrreldes selle esialgse dokumendiga. ma soovin tänada raportööri ja volinik Barnier'd. suur tänu, proua kolleeg ja järgmisena poolteist minutit ja proua Tain härra president, volinik Barnier, kallid kolleegid, väga kaua nii eurooplased, eriti aga ettevõtjad ja EKE-de esindajad ootasid tänast päeva. juba nelikümmend aastat üritame me Euroopa Liidu tasandil välja töötada ühist patendikaitset patendid äh, on küll igas liikmesriigis äh, kaitstud, kuid patente tuleb registreerida siis ka kõikides liikmesriikides. see ei ole enam kaasaegne ja kulud on nii suured, et väga paljud osapooled ei saa seda endale lubada. üle-euroopaline patendikaitse maksab äh, kümneid kordi rohkem kui USA-s ja Hiina narrib meid selle pärast juba pikka aega, sest meie nõuame neilt intellektuaalomandi kaitset kaitset, aga ise pole selleks võimelised. see, mille me täna vastu võtsime, seda ootavad meilt tead-, teadustöötajad ja ettevõtjad palju. Hispaania ja Itaalia ei liitu sellepärast, et tulevikus kasutatakse ainult inglise, prantsuse ja saksa keelt, kuid meil on olemas nüüd tõlkemasinad, automaatsed, mis muutuvad järjest paremaks ja peale selle suurema osa patentidest registreeritakse nagunii inglise keeles tahaksin teile natukene rääkida seda, mida me oleme kuulnud äh, Saksamaalt. ei ole õige see, et Euroopa Kohtu äh, rolli vähendatakse. Euroopa Kohtu kaalutlus- ja tõlgendamisõigus jääb ikka temale ja ei ole tõsi ka see, et äh, tarkvara patenteerimise kohta me hakkame siin mingeid otsuseid vastu võtma. ei, kõik jääb nii nagu vanasti ja õiguslikku alust ei muudeta suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena saab kolmeks minutiks härra Engström, palun. suur tänu, härra president. roheliste fraktsioon kaasa arvatud meie partei, soovime ühist patenti, Euroopa patenti, me soovime seda ikka veel, kui see oleks tõesti ka tõeline patendikaitse, mis on integreeritud ka Euroopa Liidu õiguslikku ja poliitilisse struktuuri. kuid see, mida me siin täna näeme, on otse vastupidine sellele. see kokkulepe tähendab seda, et Euroopa Parlament annab kogu oma poliitilised äh, poliitilise pädevuse valitsustevahelisele tasandile, valitsustevahelisele organisatsioonile, mis on väljaspool Euroopa Liidus. kohtusüsteem selle uue patendi puhul on väljaspool Euroopa Liidu õigustikku see on halb innovatsioonile ja üleüldiselt Euroopa Liidule. me oleme juba mitmekümneid aastaid äh, Äh, näinud äh, Euroopa patendikaitsetööd, see on väljaspool Euroopa Liitu, väljaspool Euroopa Liidu kontrolli, väljaspool parlamendi kontrolli ja me näeme, milleni see olukord on viinud. Euroopa patendi ameti see on kirjas selgelt, et me ei saa tarkvara patenteerida, elu patenteerida, kuid me näeme, et Patendiamet ei hooli sellest, nad annavad patente välja näiteks tarkvarale ja nad ütlevad, et kui see nende käest küsida, siis nad ütlevad, et me tarkvarale patenti ei annaks, aga me anname patendi ainult tarkvarale, mida kasutatakse arvutites. see on täiesti ähm, jama argumentatsiooni, et meil tõesti tuleb see patendisüsteem panna paika nii, et meil on võimalik seda ka õiguslikult ja poliitiliselt kontrollida, aga selle võimaluse me oleme käest ära andnud ja nüüd me anname jällegi võimu ettevõttele, organisatsioonile, vabandust, mis on väljaspool õigusraamistikku. ma tõesti kutsun kolleege üles, mõelge veel kord järele jah, meil on erinev arvamus patendisüsteemist, kuid on üks asi, milles me oleme ühel meelel me oleme nõus sellega, et äh, tegemist on väga tähtsa küsimusega Euroopa majanduse jaoks, kuidas patendisüsteem toimib. me oleme nõus sellega, et hea patendisüsteem on hea ka majanduse jaoks, samal ajal kui halb patendisüsteem äh, halvab majandust. kui me oleme nagunii selles osas ühel nõul, siis pole mitte mingit mõtet anda võim käest ära, anda äh, võim käest ära küsi-, ühes nendest vähestest küsimustest, kus meil on tõesti võimalik midagi seadusandlikult ära teha. nii et kallid kolleegid, toetage roheliste muudatusettepanekuid ja hakkame nüüd äh, uuesti tööd tegema tõeliselt ühtse patendikaitse nimel suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Košusnik. pane predsedaitsi, eh, daami ja kolleegove, pan komissar. Eh. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. härra Barnier ütles, et ta soovib olla viimane volinik, kes tegeleb selle küsimusega. ma tunnen teda ja ma tean, kuidas ta oma tööd teeb ja ma soovin talle palju edu, et ta saavutaks oma eesmärgi. soovin sedasama ka härra Rapkaile ja ka kõikidele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele see pakett on hea kulude vähendamiseks, siin on suured muutused ette nähtud, kuid ikka veel on Euroopa patent kaheksasada eurot kallim kui USA patent selle määruse vastuvõtmisega on meil võimalik äh, äh, välja töötada lõpuks ühtne patent, millest saavad kasu nii teadlased kui ka VKE-d. väga tähtis on aga mõelda ka tõlke peale, selle peale, et meil oleks hea kvaliteediga tõlkemasinad mina usun, et Euroopa patent toimib hästi ja ma kutsuksin ka mitteliitunud liikmesriike siiski liituma. suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Hena. suur tänu, härra asepresident, see pakett, mis meile välja pakutakse, Äh, väidetavalt ähm, vähendab ähm, patendile võetavaid äh, kulusid, aga see, selle taga on tegelikult kapitalistlike äh, inimeste idee kõik ähm, erastada ja kasutatakse tõesti valusõnu asjade äh, kirjeldamiseks. meie töölisklass äh, jällegi kannatab ka selle meetme all. Te unustate ära need inimesed, kes on võidelnud rahvusriikide huvide ees, kes on võidelnud Hiina ja Ameerika Ühendriikide äh, ko konkurentsi vastu. Te lõhutate, te lõhute ära täiesti meie patendisüsteemi. Te väidate, et see on kasulik VKI-dele, see ei ole sugugi nii. seatakse ohtu meie inimeste teadmised ja oskusteadmised ja seda kõike ainult äh, nende taskute täitmiseks, kes on niigi juba rikkad äh, ja, ja seda kõike väidetavalt mingisuguse digitaalse revolutsiooni eesmärgil Herr Kollege, ich wollte Sie nicht unterbrechen. kallis kolleeg, ma ei soovinud teid katkestada, aga ma siiski meenutaksin teile, et äkki te räägiksite natukene aeglasemalt äh, Monsieur, äkki te kuulete mind, äkki te räägiksite natukene aeglasemalt selleks, et tõlgid saavad teiega sammu pidada. üks minut on kõigest minut ja sinna mahub sisse ainult piiratud arv sõnu. järgmisena härra Sjobro, palun. suur aitäh härra juhataja, täna arutame me äärmiselt e, olulist muudatust Euroopa Liidu õigussüsteemis. E, me oleme kuulnud siin äärmiselt optimistlikke kõnesid, aga minu arvates ei ole need vastavuses tegelikkusega ja teatud e, tõeliste ohtudega, eriti VKE-dele uutes liikmesriikides rahvusvahelised kontsernid ja ettevõtted äh, on paremini kaitstud, äh, eriti kui nad tulevad Jaapanist või Ameerika Ühendriikidest või suurtest liikmesriikidest sest, sest kaheksakümmend protsenti kõikidest patentidest äh, tulevad just nendelt ettevõtetelt. nii et nemad saavad kasutada oma monopoolset seisundit, me peame meeles pidama, et tihtipeale kasutavad suured ettevõtted patente selleks, et äh, blokeerida ligipääsu turule äh, VKE-dele. Poolas on VKE-d äh, suur osa turust ja vastavalt hinnangutele patendi hankimise kulud Äh, suurenevad märkimisväärselt, see tähendab, et meie majandus kahaneb ja minu arvates neid ohte tuleks siiski arvesse võtta. suur tänu, kallis kolleeg, järgmisena poolteist minutit ja härra Obermeier. suur tänu, härra president, põhimõtteliselt ühtne patendikaitse võib-olla tõesti Euroopa Liidu konkurentsivõimet äh, kogu maailmas suurendab, eriti kui me võrdleme ennast USA ja Hiinaga. vähem bürokraatiat ja vähem kulusid äh, kohe kindlasti on ettevõtete jaoks, kuid ma olen siiski skeptiline erinevatel põhjustel. esiteks kohtualluvuse küsimus. see äh, kavatsetud kohu, patendikohus jätaks liikmesriigid täiesti kõrvale Äh, riiklikud äh, katse, kaitsemeetmed lükataks kõrvale selleks, et Euroopa Liidu kohus saaks otsustada. kõik praeguseks mainitud plaanitud meetmed on, tõhususe meetmed on väga kahtlased, isegi komisjon on öelnud, et see ei saa tõhusalt toimida, et kõigest kakskümmend viis protsenti riiklike kohtute tööst saaks üles võtta. mind häirib see, et seda kõike räägitakse suletud uste taga, see meenutab jällegi ACTA lepingut, kuhu ka ei kaasatud eksperte siin räägitakse kulude vähendamisest, see ei ole aga nii, eksperdid on öelnud, et kulud tõusevad viis korda ja ka risk tõuseb viis korda. VKE-d ei saa saa endale lubada sellist äh, lähenemist ja äh, väikestele keskmistele ettevõtetele ei ole vaja seda, et kohtute töö muutuks veelgi aeglasemaks. daamid ja härrad, väga tähtis oleks, et siiski patenditülid jääksid ka Euroopa Kohtu kohtualluvusse ja peale selle peaksime mõtlema ka selle peale, et loomade ja taimede jaoks ei oleks võimalik saada Euroopa patenti. suur tänu, kallis kolleeg! kuna ma ei näe siin härra Pusutilli, ma arvan, et ta ei ole mul kahe silma vahele jäänud, äh, ei ole, siis äh, saab sõna proua Merkis kaks minutit. Eh, suur aitäh ja esiteks sooviksin äh, tänada raportööre pika ja tubli töö eest, aga siin me nüüd oleme, oleme suutnud äh, neljakümne aasta jooksul sellisesse seisukohta nüüd, kas see on nüüd piisav, kas see on piisavalt euroopalik, me oleksime võime saavutada, oleksin võinud saavutada rohkemat neljakümne aasta jooksul, tõelise patendisüsteemi. oleme nelikümmend aastat sellega tööd teinud ja siin me nüüd oleme, see ei ole mingi kroonijuveel, vaid läbikukkumine, sest äh, kõikidel Euroopas on kõrini sellest keeltevõitlusest, riiklikest egoismidest, meil on väga keeruline olukord äh, ja keegi ei mõista seda. see oleks või, olnud võima- no,, see oleks võinud olla suurepärane vahend Euroopa innovatsiooni jaoks ja loodetavasti sinna me ka jõuame. aga meil on, ma tõesti loodan, et üks hetk me saavutame tõelise Euroopa patendi, mis tõesti toetaks innovatsiooni, me võime siis kahekordistada innovatsiooni eelarvet nüüd on aga oht, et innovatsioonieelarve, eh, mis lammutatakse selle ajaloolise egoismi võitluse pärast, meil on vaja tõelist patendisüsteemi, et Euroopa saaks tulevikus olla konkurentsivõimeline. aitäh, härra proua Merkis ja nüüd härra De Backer üheks minutiks. Um, that... aitäh, äh, härra juhataja, mul, proua juhataja, mul on hea meel, et Euroopa patent on lõpuks ometi siin, on saavutatud kompromiss äh, Äh, ja alus pandi Belgia eesistumise ajal, see võimaldab äh, Euroopal pidada sammu ettevõtluse ja tehnoloogia ning äh, säilitada oma konkurentsi seisukohta ülemaailmsel turul. on just öeldud, et üldised nõustajad kohtu juures on tagasi lükanud kõik Itaalia ja Hispaania vastuväited ning see tähendab seda, et viimased õiguslikud takistused on nüüd lammutatud Euroopa patent äh, toob madalamad äh, õiguskulud, tõlkekulud taotlejatele, harmoniseeritud äh, sätted toovad suurema õiguskindluse ning rakendatavuse ja see on just eriti teretulnud VKE-de jaoks. piisav patendikaitse on ainult esimene samm suurema innovatsiooni ja uute toodete suunas. patendid, mis lihtsalt lamavad riiulis, teevadki lihtsalt seda. suurem innovatsioon Äh, toob äh, innovatsiooniga turule nii avalikul kui erapoolel ning see ainult suurendab meie konkurentsivõimet, aitäh. aitäh, härra De Backer, härra Šimanski, palun üheks minutiks. suur aitäh. Euroopa patendikaitsesüsteem pidi innovatsiooni toetama ja teiseks pidi ta ka lihtsustama äh, ligipääsu kohtukaitsele, aga see pakett töötab iseenda vastu kui me seda paketti rakendama hakkame, siis eh, enamik meie ettevõtteid ja inimesi peavad eh, vastu võtma tuhandeid eh, patente, mis on välja antud keeltes, mis ei ole nende omad, kohtades, mis ei ole nende oma riikides. nii et kui tekib probleeme, siis peab rääkima kohtuga keeles, mis ei ole sinu enda oma, nii et tõlke eest tuleb maksta rohkem ja rohkem tuleb maksta ka advokaadi eest, väga keeruline on saada õiguskaitset seega oleme me nüüd loomas süsteemi, kus äh, tugevamad muutuvad tugevamaks ning nõrgemad muutuvad veelgi nõrgemaks. nii et äh, see süsteem muutub äh, protektsionismi instrumendiks, nii et, nii et väikestel ettevõtetel on keerukam turule pääseda ja kui me mõtleme selle üle, et enamik patente taotletakse VKE-de poolt, siis tekib suur probleem härra Pereira, palun. suur aitäh, äh, proua juhataja. jah, tõesti on vaja mingisugust menetlust äh, selleks, et äh, väiksed ettevõtted, väiksed ülikoolid või eraisikutest leiutajad patente saaksid, aga selle konkreetse ettepanekuga on meil tõelisi muresid. esiteks, meil on vaja laiemat avalikku debatti pikema aja jooksul, seda ei võimaldatud on mure, et kogu see protsess on suurte tööstusriikide tööstuste huvides, mitte avalikkuse, see, et luuakse ühtne patendikohus, tähendab seda, et suveräänsus kaob ning liikmesriigid ei saa enam iseendast tegutseda ning sellega kaasnevad ilmselged ohud. patentide õiguslikud piirangud, eriti just sellistes tundlikes valdkondades nagu elu patenteerimine, ning kodanikeühendused samuti ei saa enam vaidlusküsimustes äh, oma sõna öelda, et on mure ka keele diskrimineerimise alus ja samas erinevate inimeste diskrimineerimisega. Pone pirmininke, noriu atkreipdėmėsi į keletą härra Paksas, palun. Äh, härra proua juhataja, kolleegid, tahaksin pöörata teie tähelepanu mõnele probleemile, mis tekkida võivad. Euroopa Patendiamet tahab parandada masintõlke kvaliteeti oma peamistesse keeltesse saksa, inglise ja prantsuse keeled. Äh, väiksemad äh, keeled, kuhu ei toimu masintõlget, saavad seetõttu tunduvalt väiksemat tähelepanu, nii et äh, nüüd tuleb siis kõrgekvaliteediline tõlge, aga mitte kõikidesse keeltesse, näiteks nagu leedu keel, mis on üsna keeruline keel, nii et sellistele riikidele nagu Leedu tuleb anda piisav üleminekuaeg, nii et patenditaotlejad ning tööstusettevõtted äh, Leedus äh, saaksid sujuvalt üle minna masintõlkele. tuleb äh, märkida, et patendi spetsifikatsioonide tõlge on avalik, sellega informeeritakse avalikkust sellest, millised on patendihoidjate eksklusiivsed õigused. seetõttu ebakorrektsete tõlked võivad tuua endaga kaasa soovimatuid rikkumisi, sest et annavad valet informatsiooni. Angeelika Niibler, neli minutit. suur tänu, proua president, härra volinik, härra minister, lugupeetud kolleegid. patendikaitse Euroopa Liidus on olnud praegu väga ajamahukas ja kallis. ta on kümme korda kallim kui USA-s või Hiinas ja väga paljud kolleegid on seda juba täna siin maininud. kui me täna lõuna ajal siin võtame vastu ühtse patendikaitsesüsteemi, süsteemi, siis tegemist on verstapostiga Euroopa Liidu siseturu äh, Äh, sisseviimisel. ma kordan veel kord, tegemist on verstapostiga Euroopa ühisturu ajaloos ja sellepärast ma alustaksin ka oma sõnavõttu tänusõnadega kõikidele kolleegidele, eriti mainiksin siin raportööre, kolleeg Rapkaid, Baldassaaret ja kolleeg Leenet. suur tänu paljudele kolleegidele Euroopa Parlamendis, kes aastakümneid ei lasknud ennast mõjutada hoolimata suurest vastutulest pealetuulest, eriti just viimastel kuudel, hoidsid küünte ja hammastega kinni Euroopa ühisest patendist ja tõesti ka siis selle äh, lõpuni ellu viisid. mina olen pärit Baierimaalt, paljud VKE-d juba aastakümneid räägivad mulle, et äh, ühine patent äh, lahendusena Euroopa jaoks peaks tulema. mina loodan, et me täna õhtul, vabandust, täna lõunal võtame selle patendi vastu ja et me niimoodi loome hoovad majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks Euroopa Liidus Äh, võtame vastu meetme just VKE-de jaoks, kellel on väga seda ühist patenti vaja keskmise suurusega ettevõtted on need, kes koolitavad välja meie noori, need on ettevõtted, mis loovad töökohti Euroopa Liidus, tegemist on kõige suurema innovatsioonipotentsiaaliga ettevõtetega Euroopa Liidus ja kui me selle patendi vastu võtame, mis on odavam, vähem bürokraatlik, vähem ajamahukas, siis on tõesti tegemist äh, hea sammuga edasi ja ma palun teid kõiki, toetage seda sammu ja ka tööstus kus äh, komisjonis me aastakümneid oleme läbi vaadanud komisjoni ettepanekuid väikeste ettevõtete algatuse kohta ja üks äh, tähtsamaid küsimusi, mistõttu meie VKE-d ei ole ühisturul nii konkurentsivõimelised, on just see, et meil ei ole siiamaani olnud ühise patendikaitse süsteemi. ma tahaksin veel kord teile ka öelda, kui raske oli see ühise patendikaitsesüsteemi loomine. paljud kolleegid on juba öelnud, et seitsmekümnendatest aastatest räägime me juba sellest, keelte küsimus oli suureks küsimuseks, eriti just viimasel kolmeteistkümnel aastal, kui mina olen olnud parlamendi liige üle üheksakümne protsendi patentide registreerimistaotlustest on inglise keeles. minu emakeel on minu jaoks väga tähtis, eriti just see minu Baierimaa dialekt, mida ma räägin, aga kallid kolleegid, ma siiski leian, et see kolme keele süsteem on hea lähenemine ja ma tõesti loodan, et Itaalia ja Hispaania siiski liituvad meiega, härra volinik juba ütles hästi, tegemist ei ole protsessi lõpuga, me soovime leida lahenduse, mis sobiks kõigile kahekümne seitsmele liikmesriigile. ühise patendikohtu äh, asukoht ei ole küll ideaalne lahendus, siin on nüüd kolm erinevat aru, asukohta, tegemist on tõesti nii-öelda Euroopa paradoksiga, ma arvan, et seda küsimust meie ei suuda lahendada. Äh, meil on siin väga hea kolleeg Leene algatusraport, mis toob need problemaatikad väga hästi välja. Öeldakse ju hästi, et kõige paremad asjad on äh, heade vaenlaseks, ärgem unustagem seda, kui me täna hääletama hakkame, me oleme tõesti toim-, töötanud välja päris hea lahenduse ja ma soovitan teile kõigile täna nende lahenduste poolt ka hääletada. suur tänu, proua Niibler ja järgmisena proua Vlašikova-Penova, palun kaks minutit. kallid kolleegid, ühise patendikaitsesüsteemi vastuvõtmine mis eksisteeris koos riiklike süsteemidega, selle nimel me oleme juba töötanud aastaid. komisjon on küll teinud äh, ettepanekuid, kuid siiamaani pole neid vastu võetud. kui me täna selle ettepaneku vastu võtame, siis meil on ettevõtetel võimalik oma leiutisi Euroopa Liidu tasandil patenteerida kõrged kulud on olnud põhiliseks põhjuseks, miks siiamaani patendi omanikud äh, ei ole soovinud äh, Euroopa tasandil patenti registreerida arvatakse, et ühe patendi registreerimine maksab umbes kakskümmend kuni kakskümmend kuus tuhat äh, eurot. uue patendisüsteemiga on äh, kulud kõigest kuussada kaheksakümmend eurot nii et meil on võimalik tingimusi parandada. uus ühine patendisüsteem on lihtsam, selle kasutajad saavad bürokraatlikke tõkkeid vähendada, bürokraatlik koormus väheneb kaheksakümne protsendi võrra. niimoodi on meil võimalik ühisturul tagada vab-, kaupade vaba liikumine ja se-, peale selle on võimalik rohkem investeerida teadustöösse, arengusse, niimoodi saame me ka täita oma eesmärgi kolm protsenti SKT-st teadus- ja arengutöösse investeerida, see on ju kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias kirjas. mis puudutab õiguskindlust, siis selle kohta tahtsin veel nii palju lisada, et parlament äh, peab äh, info, saab komisjonilt saama piisavalt informatsiooni ja järgmisena härra Manders, üks minut. suur <clears throat> suur tänu, proua president, ma tahaksin tänada mm, ka meie raportööre hästi tehtud töö eest. aga eriti tahaksin tänu avaldada ja komplimendi teha härra Barniel, et te pigistasite sellest kivist küll kõik viimase välja nelikümmend aastat oleme selle asjaga tegelenud ja teie meie paari aastaga esitasite mm, väga hea kompromissi. mina elan Brabantias äh, ja meil esitatakse väga vähe patente, mina muuseas olen esitanud kaks patenti. kahjuks need mul eriti midagi sisse ei too, aga kaks patenti ma registreerinud olen ja ma arvan, et on suurepärane, et ma võin nüüd selle patendi ähm, registreerida ka ülejäänud Euroopas. ma olen jurist ja olen tegelenud äh, intellektuaalomandi õiguste kaitsega ja ma tean, kui raske on õiguskindluse tagamine patentidele. nii et äh, hästi tehtud komisjon, hästi tehtud parlament, äh, kui me võtame täna selle seadusandluse vastu, väga kahetsusväärne muidugi, et kaks liikmesriiki ei liitu selle patendisüsteemiga, nii et seega me ei saa rääkida ühenduse patendist veel, aga tõesti neli aastakümmet oleme asja nimel tegutsenud, on täiesti arusaamatu, miks liikmesriigid, kus majandus praegu kokku varisemas on, seda ei toeta, aga loodetavasti täna võetakse see asi sellegipoolest vastu. härra Tošenovski nüüd järgmisena. suur tänu, äh, proua juhataja, austatud härra volinik. Euroopa patendi vastuvõtmisel oleme me jõudnud lõpusirgele. ja ma tõesti arvan, et äh, see toetab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. sellele on reageerinud väga positiivselt näiteks ka äh, Tšehhi Kaubanduskoda. Euroopa ka-, patendikaitsesüsteemi puhul on väga oluline see, et see nüüd ka elama hakkaks ootused tuleb äh, täita, need ootused, mille on seadnud süsteemile teadlased ja leiutajad. süsteem peab olema haldusmõttes lihtne ning äh, meie patendid peaks olema kaitstud ka väljaspool Euroopa Liitu me teame, et üsna tihti äh, headele kavatsustele järgnevad liiga rasked bürokraatlikud lahendused, aga loodetavasti seekord see nii ei ole. härra Angurakis järgmisena, palun. Teil on üks minut kõneaega suur tänu! ühtse patendisüsteemi eesmärk on äh, jällegi kord toetada monopolistlikke ettevõtteid Euroopa Liidu kapitalistlikul turul ja maailma kapitalistlikel turgudel, kus jällegi tahetakse veelgi odavamalt müüa tooteid, mis tegelikult lähevad, läheksid intellektuaalomandi õiguse alla, see läheb jällegi suurkorporatsioonide väravasse Äh, vabandust, taskusse ja äh, tähendab seda, et äh, tööinimestel on jällegi suurenenud raskus teenustele juurdepääsu saada ja toodetele juurdepääsu saada, näiteks ravimitele. ja jällegi kord spekuleeritakse tööinimese kukil. nüüd need reeglid, mis on vastu võetud, selle kohaselt äh, peaks siis äh, see ühtne kohtulahenduste süsteem olema kõrgemal siseriiklikust õigusest. aga samas liikmesriikide puhul äh, kohtusüsteemid siiski on kaitsenud inimesi parem, nii et nagu ma ütlesin, üldhuvid on seatud jällegi suurkorporatsioonide huvidest vähem oluliseks. härra Morganti. suur tänu, ühtne Euroopa patent sellest võiks olla kasu küll. Toob see kaasa patentide registreerimiskulude olulise vähenemise, tõlgekulud ka, ja väiksemate ettevõtete jaoks tähendab see, see tuhandete eurode suurust kokkuhoidu patentide puhul. ja praegusel majanduskriisi ajal on sellest kindlasti kasu. aga kui seda tehakse kõik ainult ühes ametlikus keeles, siis äh, on see natukene viltu. Äh, ja nüüd väidetakse, et seda tehakse inglise keeles, see on selline ülbe äh, maailma valitsev keel ja mina arvan, et me ei peaks aitama seda ja privi-, kaasa sellele ja privileegid antakse ka saksa ja prantsuse keelele need on samad keeled, mida kasutatakse peamiste keeltena muuseas ka Euroopa Personaliameti konku- äh,, konkursitel nii et mina arvan, et see on küll väga kahetsusväärne, et me toetame selliste äh, absurdsete privileegide allesjätmist. suur tänu, härra Kallo, järgmiseks palun sõna teil, proua Kallo suur tänu, proua juhataja, nagu minu kolleegid juba meelde tuletasid, on neli aastakümmet Euroopa oodanud ühtset Euroopa patenti. oleme kohale jõudnud, elame ajaloolistel hetkedel ja ma tahaksin tänada volinik Barnier see patent ähm, on vältimatu selleks, et toetada konkurentsivõimet, selleks, et äh, toetada investeeringuid Euroopa ettevõtete poolt innovatsiooni ja arendustegevusse. Euroopa majandusel on innovatsiooni hädasti vaja ja loovust vaja, sellepärast et kui me vaatame arve, siis ei ole põhjust äh, rõõmustada. Euroopas ei, esitatakse praegu kuuskümmend tuhat patenti aastas äh, Hiinas on see arv umbes sada seitsekümmend kaks tuhat ja Ameerikas üle kahesaja tuhande, me oleme jäämas kaotajaks ja me peame hakkama võitlema. mõned saadikud on kritiseerinud seda kompromissi, mis meile on esitanud ja mõned ülikoolide äh, rektorid samuti. Nad arvavad seda, et see õiguslik raamistik, mille me praegu sisse toome, pole täiuslik. jah, mõne äh, kriitikaga ma olen nõus aga ma arvan, et me ei peaks äh, laskma ennast pidurdada akadeemilistel arengutel, äh, aruteludel, mis on oluline, on see, et kuidas mõjub see seadusandlus Euroopa majandusele. ühtne patendikaitse äh, vähendab patendiga seotud kulusid kuue võrra. praegu maksab patent kuskil kolmkümmend tuhat, tulevikus viis tuhat seega peaks see süsteem äh, aitama kindlasti kaasa sellele, et VKE-del on patendikaitsele suurem juurdepääs ja et konkurentsivõime on tagatud. mis on oluline? oluline on see, et me tooksime sisse süsteemi, mis on koherentne, kus on tagatud ühtne kaitse, on oluline, et see süsteem äh, rajaneks Euroopa Patendiameti praktikal, kes on ennast tõestanud ja et äh, lähtutakse Euroopa Kohtu kohtulahenditest kohtupädevuse kohta, äh, mis on langetatud kaheksandal märtsil kaks tuhat üksteist. mis on oluline, oluline on see, et me lõpuks ometi tuleme välja nendest raskustest, äh, mis on tõusetunud artiklist sada kaheksateist Lissaboni lepingus, mis nõuab ühehäälsust nõukogus uue intellektuaalomandi alase seadusandluse keelenõuete osas, kuid arvestades praeguseid tingimusi ja arvestades seda, millised on poliitilised ja juriidilised raskused meie ees, on praegune lahendus kõige parem lahendus, mis oli üldse saavutatav. ma tahaksin soojalt seega tänada härra Rapkaid, härra Paldassaret ja härra Leenet nende jõupingutuste eest, mis nad on teinud, nende kannatlikkuse eest ja äh, selle konkur-, äh, kompromissivalmiduse eest, mida nad üles näidanud. kui me anname sellele uuele juriidilisele raamistikule võimaluse öö, äh, ellu jääda, vaatamata selle puudustele ja, ja nõrkustele, kui me mõtleme, et seda on võimalik tulevikus parandada, kui aeg on selleks küps, see on oluline. ma tahaksin siiralt loota, et Hispaania ja Itaalia vaatavad oma otsuse üle ja otsustavad täies mahus osaleda patendikaitsesüsteemis, see on kõik suurepärane siseturu toestamiseks ja kasvuks. suur tänu, proua Kallo, järgmisena härra Ludvikson, palun suur tänu, proua juhataja. tuleb suhtuda väga positiivselt sellesse, et uus Euroopa Liidu patendisüsteem lõpuks ometi hakkab ilmet võtma. reform on hea, innovatsioonikliima kindlasti Euroopas tänu sellele paraneb, sest et patendisüsteem kujuneb lihtsamaks ja odavamaks, paranenud tingimused innovaatilisteks Euroopa ettevõteteks see tähendab seda, et need ettevõtted äh, saavad äh, tugevama jalgealuse järjest karmimaks muutuvas maailmas. ja samas on see oluline ka selleks, et et Euroopa suudaks äh, tekitada majanduskasvu ja luua töökohti. sest mulle tundub, et see Euroopa patendi uudis on üks parimaid uudiseid viimastest aastatest. jah, tõkkeid on selle ettepaneku puhul, mis on esitatud, mõnedest tõketest ja muredest täiesti alusetud, aga mõned siiski põhjendatud mina ka arvan, et tegemist ei ole täiusliku kompromissiga, aga siiski lahendusega. uus reeglite kogu on hästi tasakaalustatud, uus patendisüsteem on öö, oma eesmärki täitev ja sellepärast on ilmselge, et ma toetan seda kokkulepet. on tagumine aeg liikuda sõnadelt tegudele Euroopa patendi osas, suur tänu! suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Tremosa suur tänu, proua juhataja. täna on üks suur päev Euroopa jaoks, e, e, meie kodanike ja ettevõtete jaoks. pärast nelja aastakümmet arutelusid Euroopa patendi osas tuleb nüüd sisse süsteem äh, pea kõikides liikmesriikides ja see toetab äh, siseturgu. Hispaania muidugi aga keeldub äh, seda projekti toetamast. minu meelest on küll häbiväärne, et mingisugustel väiklastel rahvuslikel põhjustel jääb Hispaania välja tulemuseks on see, et tuhanded Kataloonia novaatorlikud ettevõtted saavad kahju sellest Hispaania erandist. mina olen Katalooniast pärit rahvasaadik äh, ja sealt valitud Kataloonias tuleb kolmkümmend protsenti uutest Hispaania patentidest ja see kõik on hämmastav. mina toetan seda Euroopa patenti, sellepärast et äh, kui me toetame Euroopa ühtset patenti, toetame me oma ühtset õitsengut. Euro-, Hispaania valitsus annab järjest rohkem põhjuseid katalaanidele otsustada Hispaaniast lahkuda ja iseseisva riigina Euroopa Liidus olla. suur tänu, härra Tremosa, teil on muuseas esitatud sinine kaart, ehk teisisõnu lisaküsimuse, härra Tremas, Tremosa, olete nõus äh, sellega, et härra Lopes äh, Isturis äh, teile küsimuse esitab? kui me nüüd räägime siin äh, natsionalismist, ma ei taha äh, või, või küll väga sõnakas olla, teie võib-olla olete natsionalist aga ah, mis te arvate sellest, et katalaanid peaksid nüüd siis käima läbi kolmest kohtust, rääkima seal keeles, mis ei ole ei, kindlasti mitte nende emakeeles tegutsev kohus ega ka mitte hispaania keeles tegutsev eh, ettevõte, kuidas see aitab neid ettevõtteid? kui me siin seda natsionalistlikku keelekasutust kasutame, siis ütleme otse, et eh, asi ei ole mitte ainult Hispaania probleem, vaid eh, üldine süsteem, meil on vaja ühtset süsteemi, aga mitte sellisel kujul, kas te olete nõus sellega? härra Lopez Isturiz ma tahaksin teile öelda järgmist. Inglise keel on ka meie keel mingis mõttes Barcelona ülikoolis äh, saab äh, õppida kas katalaani keeles või inglise keeles. Katalaani ettevõtted ekspordivad Euroopa turgudele rohkem, kui me ekspordime äh, Hispaania siseturule, nii et inglise keele kasutamine ausalt öeldes lihtsustaks meie elu oluliselt, et üle tulla nendest takistusest, mis on praegu meie ettevõtete teel uute patentide registreerimisel ja seega me ei ole selle suure Euroopa projekti vastu see on suur saavutus Euroopa jaoks, suur tänu, härra Tremossa. härra Massip Hidalgo on samuti eh, soovi avaldanud teile lisaküsimuse esitada, olete nõus sellega? Mr Berses, there is another, there is another härra Tremossa, teile on veel üks küsimus, olete nõus? Signor Hidalgo. härra Hidalgo. Eh, suur tänu, eh, proua juhataja ma just kuulsin siin, et natsionalism äh, õõnestab ettevõtteid. härra Tremosa, miks teie siis ei loobu oma natsionalismist, äh, mis on tekitanud nii suurt kahju Katalaani ettevõtetele? härra Tremosa, no hea küll, ma üritan siis nüüd vastata kolleeg äh, Massipile, mina olen katalaan. mina tunnen ennast katalaanina ja tunnen ennast eurooplasena ja Kataloonia majandus pärast hiljutisi äh, toimunud valimisi, kus äh, enamus äh, inimesi toetas neid erakondi, kes toetavad rahvahääletust Kataloonia iseseisvustumise osas Äh, arvan, et on äh, väärt välja tuua tõsiasi, et me ekspordime Euroopasse rohkem kui Hispaaniasse, meil on tuhandeid teadlasi, kes on äh, leidnud kanda üle terve Euroopa, asi ei ole sugugi nii, nagu teie ütlete, meie oleme avatud nägemusega maailma suhtes ja tunneme uhkust oma tugevate juurte üle. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Wojciechowski, palun. Winston Churchill powiedział suur aitäh! Winston Churchill ütles ükskord, et iga kord, kui mul oli õigus, olin ma vähemuses. mina mäletan, et ka mina olin vähemuses, kui me rääkisime suhkrusektori reformist ja mul oli õigus ja täna olen ma jällegi vähemuses, vähemalt äh, arvestades kõige sellega, mida senini on öeldud, sest mina olen selle süsteemi vastu ja ma olen selle vastu sellepärast, et minu riigis Poolas on selle projekti tagasi lükanud akadeemikud ja teadlased, ühiskond tervikuna, sest kõik need inimesed näevad, et kulud suurenevad, patendi saamise kulud, eriti just VKE-de jaoks. inimesed minu riigis näevad, et me hakkame kaitsma suurte ettevõtete huvisid, samas aga äh, on see ohtlik äh, väiksemate huvidele, sest neil tekib probleeme ligipääsuga kohtutele, mina olen elu patenteerimise vastu, äh, bioloogiliste protsesside patenteerimise vastu, see on, äh, läheb vastuollu põllumajandusega ning tähendab seda, et põllumajandust koheldakse kui veel ühte majandusharu ja ma olen selle vastu ja äh, kavatsen ka selle vastu hääletada. suur aitäh, härra Karins, palun. aitäh proua juhataja, kallid kolleegid siin kojas ja mitte ainult siin Euroopa Liidus räägime me kõik äh, siseturu äh, edendamisest, räägime vajadusest majanduskasvu järele, sest me kõik äh, mõistame selgelt, et ilma majanduskasvuta kaotab Euroopa raha ning tal ei ole enam raha selleks, et ülal pidada väga kulukaid sotsiaalsüsteeme. küsimus on selles, kuidas sellist majanduskasvu Euroopas saavutada. loomulikult on äärmiselt oluline tagada, et äh, meie eelarve, valitsused äh, räägiksid eelarvedistsipliinist selleks, et neid äh, eesmärke saavutada. teiseks näen ma suuri võimalusi tööjõuseadusandluses, sest see toetaks meie tööjõu liikuvust ning tagaks majanduskasvu. me peame investeerima rohkem haridusse, teadus-arendustöösse ning niimoodi oleme me aja jooksul oma inimesed ette valmistanud. nii et nad saaksid äh, äh, oma kindlustatud sissetulekut, aga siin näen ma probleemi selle tuleviku saavutamiseks nendele inimestele äh, Nende, on neil väga keeruline patent Euroopa Liidus kaitsta, on keelega probleeme, on äh, kohtumenetlustega probleeme, aga sellele on lahendused olemas ja sellest me täna räägimegi. kallid kolleegid, äh, pärast seda, kui läbirääkimised on kestnud umbes nelikümmend aastat, oleme me lõpuks jõudnud Euroopas etappi, kus meil on võimalik luua potentsiaalne ühtne patendikaitsesüsteem. loomulikult see süsteem ei ole täiuslik, kaks liikmesriiki, Hispaania ja Itaalia ikkagi ei taha liituda, aga kahekümne viies liikmesriigis eh, kõik eh, uued ettevõtted, uued ja vanad leiutajad eh, saaksid kasutada seda lihtsustatud protsessi selleks, et saada ühtne patent, mis tagab patendi kaitse kahekümne viies liikmesriigis hetkel on Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis äh, see äh, protsess kümme korda kulutõhusam ja see on võimalus äh, meie kaitsevõimet suurendada, see loomulikult ei ole täiuslik lahendus, aga see on midagi sellist, mis tulevikuks meile hea aluse loob. me saame aitsta, aidata neid inimesi, neid innovaatoreid, kes aitavad Euroopat tervikuna, aitäh!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 aitäh, Prodika, palun. härra volinik, killustunud patenditurg ja erinevused äh, patendi kasutamises on väga suureks tõkkeks innovatsioonile ühisturule peale selle on süsteem väga keeruline, ei ole võimalik äh, patendiga kaitsta ettevõtteid, eriti just VKE-sid. Euroopa patent on tõesti innovatsiooni edasiviimise aluseks. ühine patent ühise kaitsega ka võib kehtada nii kogu Euroopa Liidu jaoks või osa liikmesriikide jaoks. patendiga on võimalik äh, patendi registreerijate kulusid arvatavasti seitsmekümne protsendi võrra vähendada, pannakse paika uued lõivud ja arvestatakse ka VKE-de erivajadustega, väga tähtis on ka keelte küsimus kõikide liikmesriikide jaoks, samamoodi äh, nagu ka see, et kõik tõlked toimiksid kõikidesse liikmesriikidesse. masintõlge siiski ei taga juriidilist vettpidavust, siiamaani ei ole me olnud piisavalt edukad. Rumeenia on kategoris-, kategoriseeritud Kagu-Euroopasse. suur tänu, proua Tsikka, järgmisena proua Riis suur tänu, äh, proua juhataja, härra volinik, Euroopa ettevõtete jaoks ajalooline nädal. pärast neljakümmet aastat ootamist on Euroopa tulnud välja sellest steriilsest poleemikast ja luuakse ühtne Euroopa patent, mille eesmärgiks on kaitsta meie leiutisi ja selle eesmärgiks on ka kulusid äh, kärpida praegu Euroopa patent maksab äh, kümne liikmesriigi jaoks kolmkümmend tuhat aastat, kaks kord kolmkümmend tuhat eurot, kaks korda rohkem kui Ühendriikides, kolleeg Wojciechowski tõi need arvud välja. tõesti, esimene üle-euroopaline patent registreeritakse ilmselt aastal kaks tuhat neliteist ja see maksab umbes viis tuhat eurot, kuus korda vähem kui praegu. praegu on kindlasti vaja keskenduda sellele, et oleks tagatud õiguslik kindlus tuleb muidugi veel öö, oodata seda, et kõik liikmesriigid liituksid, aga me oleme oma leiutajatele, innovaatoritele öelnud, et Euroopa patent on vajalik ja me peame seda oluliseks ja kui Euroopa ettevõtetel on vaja oma toodangut paremini kaitsta, siis on neil vara ilmselt, vaja ka rohkem kapitali ja juurdepääsu varalistele vahenditele selleks, et pidada vastu praegu maailmas valitsevas konkurentsis. suur tänu, proua Riis, kolleeg Massip Hidalgo! presidenta, bien lo siento. aitäh, proua juhataja. vabandust, aga see, mis meie ees täna on, ei ole Euroopa patent, see on diskrimineerimine, mis toetab Prantsusmaad ja Saksamaad äh, ja see diskrimineerib nende inimeste vastu, kes äh, räägivad äh, hispaania keelt, mis on tegelikult palju laiemini levinud keel. et äh, äh, see tähendab seda, et hakatakse tegelikult kasutama ainult inglise keelt. ja õigussüsteem, mille me oleme loonud, on ohuks Euroopa Liidu õigussüsteemile kui sellisele. sellist asja me tegelikult toetada ikkagi ei tohiks, aitäh. proua Kasteksi ei ole saalis ja annaksin sõna siis kolleeg Rebole austatud proua juhataja, ma kuulasin suure huviga teisi kolleege ja nende sõnavõtte ja minu meelest on väga oluline rõhutada seda, mida tähendavad patendid VKE-dele. patentide hulk äh, on äh, suurenenud viimaste aastakümnete jooksul Äh, korduvalt seda sellepärast, et ettevõtete konkurentsivõime on järjest rohkem sõltuv innovatsioonist. kaheksakümmend protsenti kõikidest uutest töökohtadest on loodud just nimelt VKE-des viimastel aastatel aga sellegipoolest on väga vähe VKE-sid nende ettevõtete seas, kes patente taotlevad probleem on selles, et väga palju VKE-des tegutseb ainult kodusel turul ja piirkonnas, kus äh, nii-öelda vallasõigustele pööratakse järjest äh, vähem tähelepanu. tõsi on see, et äh, VKI-del lihtsalt ei ole piisavalt raha selleks, et registreerida patenti. see on äh, mitu korda kallim Euroopas, kui see on Ühendriikides. ei ole õige, ei ole õige, kui me tahame, et Euroopa siseturg hakkaks toimima patendid mängivad väga olulist rolli Euroopa tuleviku ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia täitumiseks, sellepärast et patendid toetavad tootearenduse positsioone praegu tööturul, praegu turul ja tööturg aitab ka kaasa, härra Kovašit ka pole saalis. ja läheme siis nüüd vaba mikrofoni juurde ja annan kohaks siin sõna härra Kellile Uh, eile pärast kuuekümne aastaseid pingutusi saime me Nobeli rahupreemia, see on meie üks äh, suurepärane saavutus. täna pärast kolmekümne aastaseid pingutusi on meie ees nii-öelda ühtne patent. on inimesi, kes ei ole sellega rahul ja see on ka mõistetav ilmselt, aga volinik Barnier oli õigus, kui ta kirjeldas seda kui dünaamilist kompromissi Äh, ja see, kas see äh, ennast ka tõestab, see selgub, kui see parandab äh, innovatiivset konkurentsivõimet, siis see on hea, kui rohkem patente registreeritakse, siis näitab see, et see on edukas. minu kolleeg proua Kallo ütles, et Euroopa Liidus on kuuskümmend tuhat patenti aastas, kui see summa suureneb, siis ilmselgelt saavutame progressi loomulikult tahaksime, et, et ka Itaalia ja Hispaania liituksid ja küsin volinik Barnier, kas ta näeb, et see võib juhtuda ja millal see võiks juhtuda ja mida me peaksime tegema selleks, et see juhtuks, aitäh. härra Zver, palun. suur aitäh. härra volinik, kolleegid ka mina sooviksin äh, õnnitleda raportööre Leenet Baldasaaret ja Rapkaid ning äh, ka volinikku. meil on vaja konkurentsivõimelist Euroopa majandust, sest et me oleme kaotamas äh, oma eelispositsiooni välisturul. me oleme alati olnud innovaatilised ja loomingulised, aga seda enam me ei ole. see reform mõjutab jällegi seda, kui kaugele me siin valdkonnas jõuame. VKE-d eh, saavad astuda sammu edasi, kulud eh, muutuvad väiksemaks eh, ning patendid kindlamaks. härra volinik, ma toetan teie tööd ning nii nagu ikka teie äh,, olen ka mina kurb selle pärast, et et äh, sloveenia keelel ei ole sama positsiooni kui teistel. aga kui ma pean <coughs> valima äh, nende kahe halva variandi vahel, siis äh, loomulikult valin ma Euroopa patendi. enfiinarea unui eh, tribunal unic va suur tänu, ütleb härra Luhan ühise patendikohtu sisseviimine tagab parema äh, kohtuvaidluste lahendamise. selline kohus on kindlasti väga vajalik, eriti just äh, tarkvara patendi äh, tülide lahendamiseks, sellepärast et reguleeringud erinevates liikmesriikides on erinevad ma sooviksin, et tulevikus eriti pöörataks tähelepanu uute tehnoloogiate kaitsele, eriti just tarkvara puhul, selleks, et tagada häid toimivaid patente ja vältida kohtuvaidlusi. samuti ma arvan, et tulevikus on väga tähtis parandada ka tõlgete kvaliteeti ja meil on vaja ka palgata spetsialistid masintõlke jaoks. meil ei piisa mitte ainult masintõlkeprogrammidest kvaliteedi tagamisel, suur tänu! ja nüüd volinik Barnier, teie kord okay.. suur tänu, proua juhataja, ma teen lühidalt. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki neid teie seast, kes võtsid sõna ja ütlesid otsekohaselt välja oma seisukohad. teen tõesti telegraafi vormis ja reageeriksin mõningatele seisukohtadele. proua Lichtenberger, te viitasite Euroopa Kohtule ja ütlesid, et nad on jäetud mängust välja. ei, tegelikult see ei ole nii. Euroopa Kohus on viimane instants, kes hindab äh, patendimäärust äh, esimesest sõnast viimase sõnani ja vabandust, sekkub härra volinik äh,, pro-, proua juhataja. Äh, tundub, et meil on probleeme saksakeelse tõlkega momendil. aga tundub, et siiski toimib ma alustan siis uuesti. ütlen teile, proua Lichtenberger, ainult nii palju, et ma kinnitan teile, et viimase instantsina hindab äh, patendimäärust äh, esimesest sõnast viimase sõnani Euroopa Kohus. Äh, see puudutab nii tõlkeid kui ka Euroopa õigustikku. ja seega Euroopa Patendikohus saab olema ühtne kohus, ja äh, täidab samasuguseid kohustusi nagu kõik teised siseriiklikud patendikohtud. ja kõik tõlgenduse küsimused esitatakse Euroopa Kohtule kahe määruse kohta. härra Tsvjevka ütles hetk tagasi, et äh, asi ei ole sellega veel lõppunud. proua Riis äh, ütles, et tegemist on väga olulise sammuga edasi, aga sellest ei piisa, ma olen nende kahe seisukohaga nõus. me loome praegu raamistikku, ja tuleb edasi töötada siis äh, moodus operandi kallal äh, ja see patendisüsteem peaks olema kevadeks kaks tuhat neliteist äh, ähm, toimiv ja ma tõesti loodan, et kohe alguses esitab mõni väike ettevõte Euroopas selle ühtse patenditaotluse. ma tahaksin kindlasti tänada kõiki neid, kes äh, avaldasid tunnustusest meie tööle proua Wikström, härra Karim, härra Karinš ja kõik teised. Teie ees räägib täna siin volinik, aga ma ei ole ainus volinik, kes sellega tegeles, ma võtsin selle teema üle väga paljudelt eelkäijatelt. kõik eesistujad on selle tulemuse puhul suurt tööd ära teinud, Rootsi, Küpros, Taani ja teie raportöörid, härra Trapkai, Pallassaare ja härra Leino täpselt samamoodi. ega see asi ei olnud nii lihtne, see keele küsimus, see keele küsimus on tõeline probleem ja täiesti legitiimne küsimus on esitatud. ja öö, teie raportöörid on lähenenud asjale suure austuse juures Euroopa üldhuvidele härra Masin Fidalgo ja teised äh, esitasid äh, täiesti õigustatud seisukohti selles küsimuses, aga ma ütlen, uks jääb lahti. härra Kelly küsis, et millal, ma arvan, Hispaania ja Itaalia liituvad. no see on nende teha, see on nende suveräänne otsus. sellise äh, süvendatud koostöö filosoofia seisnebki ju selles, et kõikidele jääb uks alati lahti ja loomulikult tuleb arvestada äh, ka Euroopa Kohtu otsusega, mida me ootame ja me austame seda, aga me oleme ka veendunud, et nad mõtlevad nii nagu meie. uks jääb lahti, ma tahaksin tänada selle eest, et te olete tänanud meid meie pühendumise eest ja suur tänu ka nõukogule, sest nemad on ka oma töö ära teinud. me astume täna edasi tõesti olulise sammu, see on tõeline progress konkurentsivõime tõstmiseks, majanduskasvu äh, käivitamiseks ja paar sõna veel. ma ei saa aru seda, mida, sellest, mida ütles härra Šimanski või millest rääkisid, millest rääkis härra Hena, nad istuvad siin kojas erinevatel pooltel. ei ole õige see, et äh, me nõrgestame nõrgemaid ja äh, toetame tugevaid, see ei ole nii äh, Euroopa peab alati leidma dünaamilisi kompri-, kompromisse, ma oleks ka olnud äh, Äh, rohkem rahul siis, kui see ei oleks olnud kompromiss, aga, aga see kompromiss küll ei õõnesta väikeettevõtteid härra Manders ütles, et äh, tema, kui ta oli oma eelmises elus leiutaja, ei registreerinud patente üle Euroopa, sellepärast et see oli väga kallis, aga nüüd me selliste inimeste jaoks oluliselt vähendame kulusid. see on väga konkreetne samm väike-eede suunas kahekümne kahest eh, miljonist ettevõttest Euroopas kakskümmend üks miljonit on VKE-d. loomulikult me tahame nende konkurentsivõimet parandada, suur tänu teile! suur tänu, volinik Barnier ja nüüd annaksin eh, Küprose eesistuja nimel sõna eh, minister Lukale. proua president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud mina, mul on väga hea meel selle üle, et väga paljud täna hommikul nõustusid nõukogu arvamusega, et on viimane aeg see küsimuse arutamine lõpetada ja vastu võtta Euroopa ühine patent. ühine süsteem ühine patendikaitse on väga tähtis verstapost äh, meie järgmistele püüdlustele selleks, et äh, majandust äh, tugevdada ja aidata Euroopal kriisist välja tulla. tegemist oli väga raske küsimusega ja meil läks väga palju aega ja energiat selleks, et jõuda kokkuleppele eelnevad eesistujamaad ja ka Küpros eesistujamaana panustasid sellesse töösse väga palju ja meil on väga hea meel näha, et meie töö kandis vilja. veel kord soovin südamlikult tänada Euroopa Parlamenti mõistva suhtumise ja suurepärase koostöö eest selle tähtsa küsimuse lahendamisel, suur tänu. suur tänu, härra minister, järgmisena saavad sõna raportöörid ja kõigepealt saab sõna härra Leene, palun president, daamid ja härrad, tänan kõigepealt kõiki, kes osalesid selles väga konstruktiivses arutelus. nagu ka volinik, leian ka mina, et on teatud asju vaja siiski veel siin selgitada. tõesti, tegemist on väga suure sammuga edasi VKE-de jaoks, toon väikese näite. praeguses olukorras ilma selle patendipaketita, ilma patendikohtu kokkuleppeta on asjad väga lihtsad VKE esindaja registreerib patendi, see on väga kallis, eriti kui ta teeb, kui ta seda teeb kahekümne viies liikmesriigis, mis soovivad patendikaitsesüsteemis osaleda. ja kui siis lõpuks ta soovib mõne suure ettevõtte vastu võidelda, kes tema patendiõigusi rikub, siis tuleb tal kahekümne viies liikmesriigis kohtuhagi esitada. see põhimõtteliselt viib huku äärele iga keskmise suurusega ettevõte. ja veel hullem praktilises elus tihti suured ettevõtted napsavad väikestelt paketi ära ja üritavad selle paketi või siis üritavad selle paketi võimalikult odavalt üle osta. kui aga peale selle on võimalik alustada veel patendivaidlusi kahekümne viies liikmesriigis, mis toob endaga kaasa suuri kulusid. tulevikus see aga nii pole kui keskmise suurusega ettevõte äh, kasutab seda ühte, ühtset patendisüsteemi, et siis on ainult üks kohtuotsus, see võetakse vastu ja see kehtib kahekümne viie liikmesriigi jaoks. ja esimest korda me saame öelda, et võideldakse võrdsete relvadega, võrdleme või ja seda teevad suured ja väikesed ettevõtted, see on suurepärane näide Äh, meil on täna suurepärase sammuga edasi VKE-de jaoks ja palju sellest, mida siin öeldi, oli täiesti jama ja seda tuleb selgelt ka välja öelda. mitte kedagi ei diskrimineerita. Hispaania ja Itaalia ühinevad patendilepetega, nad osalevad nendes, nii et kõik need patendid, mis kehtivad Itaalias ja Hispaanias, need tuleb ka vastavatesse keeltesse tõlkida praegune uus süsteem ei asenda vana süsteemi, vaid loob uusi võimalusi, ehk vanad praegu olemasolevad võimalused jäävad püsima, mõtlen siin riiklikku patenti ja Euroopa patent on lihtsalt lisavõimaluseks ja sellega juba suurendatakse ettevõtete võimalusi tegutseda siseturul sellepärast arvan ka ma, et me teeme täna väga suure sammu edasi, see on üks tähtsamaid seadusloomelisi projekte see, parlamendi selle ametiperioodi jooksul ja Euroopa teeb sellega väga suure sammu edasi. suur tänu! suur tänu, härra Leene ja nüüd saab sõna kolleeg Baldassare, palun! aitäh, proua juhataja ja loomulikult sooviksin ka tänada kõiki neid kolleege, kes sõna on võtnud tahaksin äh, tsiteerida midagi, mida härra Leene äh, tihti ütleb, et äh, pool pätsi on parem kui üldse mitte mingi leib ja ma arvan, et oleme kuulnud ka täna mitmeid kriitilisi kommentaare, aga tegelikult on meie ees siiski positiivne tulemus, millel on ka teatud miinused, loomulikult oleks võinud olla parem, aga täna on meie ees selline tulemus Äh, vaieldamatult äh, vähenevad kulud märkimisväärselt äh, nii patenditaotluse puhul kui ka hilisema õigusliku faasi puhul. lõpuks ometi on meil patent, mis kehtib kahekümne viies liikmesriigis ja ma loodan, et varsti ka kahekümne kuues ja siis kahekümne seitsmes liikmesriigis meil on kolmekeelne süsteem, minu kallis kolleeg härra Morganti, ka mina olen veendunud, et itaalia keel on kõige ilusam keel äh, Eh, maailmas kõige kõlavam, aga eh, kui eh, kolmkümmend viis protsenti patenditaotlustest, see on inglise keeles, kolmkümmend viis saksa keeles ja isegi meie patenditaotlejad esitavad enamiku oma patenditaotlustest inglise keeles, üheksakümmend viis protsenti sellest kõikest käib inglise keeles, siis tegelikult ei ole mõtet vaielda millegi sellise eest, millest Itaalia ärikogukonnale mingit kasu ei tule. ma arvan, et see, mis on meie ees siin paketis, on hea, meil on keerukam süsteem, Äh, ühtseks taotluseks kõikides liikmesriikides, meil on rahvusvaheline konventsioon, mis puudutab jurisdiktsiooni küsimust, meil on üleminekusüsteem, mis aitab ettevõtetel äh, tegutsema asuda ning tutvuda paremini Euroopa Patendiametiga ning kasutada neid instrumente, mis on pakutud äh, tõlke, tõlgete saamiseks, et nad rohkem usaldaksid süsteemi, siis kõik see minu arvates osutub edukaks ja ma loodan, et minu riik lõpetab sellise joone järgimist, millel ei ole tegelikult mingit õigustust ja mis ei ole tõesti kasulik nendel keerulistel aegadel meie ärikogukonna jaoks, sest et see vahend võimaldab meile innovatsiooni ning arengut. aitäh, härra Paldas Saare ja nüüd annan sõna kolleeg Rapkaile. proua president, ma leian, et äh, kolleeg Baltasaarel on õigus, ka minu arvates on itaalia keel kõige ilusam keel ja seda ütlen sakslasena. aga meil ei ole siin mitte mingit iludusvõistlust, me töötame välja Euroopa patenti. ja tõesti, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted peavad hiljem hakkama seda kasutama nagu öeldud, olen siin üle kaheksateist aasta olnud siin parlamendis ja harva olen näinud arutelu, kus projektivastased on kasutanud nii vastuolulisi argumente, mitte et ainult üks ei oleks teisele räägi vastanud, vaid eh, igaüks rääkis ka iseendale vastu ja kolleeg Lopes ühe lause jooksul kaks korda rääkis iseendale vastu. tõesti, võtan mütsi maha, te peate mulle ka selgitama, kuidas te seda teete. ei ole mõtet siin hakata eh, lihtsalt Äh, siia sisse tulema, lugeda oma tekst maha ja siis jälle minema minna. ma loodan, et nad lõpuks läksid nüüd tagasi oma kontorilaua taha ja loevad seda teksti, mille me välja töötasime, sest nad pole seda teksti lugenud. sest kui nad oleks seda teinud, siis nad poleks nii mööda juttu rääkinud. ma tahaksin veel kord tulla selle keele ja patendikaitse küsimuse juurde see pakett ei räägi mitte midagi pakentide jagamise kohta, see ei ole saja kaheksateistkümnes üldse mitte sees, see räägitakse patendikaitsest ja välja antud patenti on võimalik ka edasi välja anda ja siiamaani registreerimata patenti ei ole võimalik ka edaspidi registreerida, me räägime lihtsalt patendikaitsest. probleem on selles, mida ütles härra Leene, me räägime praegu sellest, et kui on vaja patendikaitset tagada, siis tihti tuleb kahekümne viies liikmesriigis kohtu hagi esitada kes nüüd ütleb, et asi läheb selle kaudu VKE-dele kallimaks, siis tehke mulle see selgeks, mina sellest aru ei saa. aga tõesti, tegemist on suure sammuga edasi VKE-de jaoks. ja tahaksin selle juurde veel lisada järgmist. kui siin räägitakse seda, mida ütlevad teadlased, siis vaadake ka seda, et võiks mõelda ka selle peale, et meil võiks olla ainult valitsustevaheline kokkulepe. fiskaalkokkulepe näitas, kuhu me siis jõuame. siis me oleme aga üldse mänguväljakult äh, väljas, siis ei ole Euroopa Kohtul mitte midagi öelda, selle me ju praegusel hetkel just päästsime, just selle me saavutasime, et Euroopa Kohtul on võimalik eelotsuste kaudu oma arvamus välja öelda, mitte millestki muust me ei ole rääkinud, kohe algusest peale oleme me ainult sellest rääkinud. ja siis ütlen teile veel ühte asja. kes täna hääletab patendipaketi riigi vastu. see mängib suurte kontsernide mängu, suurte ettevõtete mängu VKE-de vastu, seal pole mitte mingit kahtlust. Eh, suur tänu, härra Rapkai, suur tänu kõikidele kolleegidele, suur tänu härra volinikule, härra ministrile, suur tänu selle huvitava suurepärase arutelu eest. Need kolm raportit äh, patendi üle, need lähevad hääletusele täna keskpäeval, katkestame täiskogu osaistungjärgu kella kaheteistkümneni, suur tänu!